Bonjour, chers collègues, on doit commencer déjà. tere pärastlõunat, kallid kolleegid, me peame oma kohtumisega nüüd pihta hakkama. tere päevast kõigile. ma tahaksin tervitada rahvusparlamentide liikmeid, aga ka Euroopa Parlamendi liikmeid siin saalis. täna on nende, meie seas kolmkümmend kuus äh, siseriiklike parlamentide esindajad, nende seast üheksa äh, libekomisjoni esimeest ja kuusteist aseesimeest ja sealhulgas on meil ka Montenegro ja Türgi esindajad siin täna kohal ja Norra ja Šveitsi esindajad ma kujutan ette, et meie tänane teema eh, ja see, millest me räägime homme, nimelt intelligentsed piirid, on eriti oluline arutelu siseriiklike ja Euroopa Parlamendi liikmete vahe. tegemist on küll Euroopa äh, projektiga, kuid selle puhul tuleb arvestada erinevate olukordadega erinevates liikmesriikides, mitte ainult äh, Euroopa Liidu eelarve seisukohast, vaid ähm, ka siseriiklike eelarvete osas. me oleme kokku tulnud täna siia selleks, et infot vahetada. ma kutsuksin kõiki üles äh, seda võimalust täna ära kasutama ähm, nii siin saalis, aga ka koridorides äh, ja tänaõhtusel kokteilvastuvõtul samuti võib-olla mis toimub siis pärast äh, seda kohtumist. lubage nüüd aga anda sõna härra Vlaskovskisele, kes äh, Läti parlamendi nimel äh, teeb ka sissejuhatuse, nii et palun. Thank you, madam chair. suur aitäh, lugupeetud esinaine, kõigepealt ma tahaksin väljendada tänu selle kutse eest ning võimaluse eest arutada siin riiklikku kogemuste piiride haldamise küsimuses ja rääkida ka Euroopa väljakutsetest arukate piiride paketiga seoses. liikmesriigid, kes liitusid Schengeni piirkonnaga, pidid tagama selle, et nende riiklik äh, taristusüsteem vastaks teatud nõuetele. pärast kahe tuhande seitsmenda aasta viimast Schengeni ala laienemist on viidud ehm, sisse muudatusi, et olemasolevaid kontrollimehhanisme parandada ja et äh, piirikontrollid äh, oleksid tõhusamad ja praegusel hetkel on äh, liikmesriigid silmitsi tõsiste väljakutsetega, mis ei puuduta mitte ainult julgeolekualaseid küsimusi, vaid ka kvaliteedi tagamist, piiriületuspunktide reguleerimist ja ka personaliküsimusi piiridel kui me räägime piirikontrollist, siis äh, tavaliselt äh, me peame silmas just äh, piirikontrolli lennujaamades, kuid me ei tohi unustada ära ka maismaa ja merepiire, kuhu on vaja läheneda teistmoodi rahvusvahelised suhted, inimeste mobiilsus äh, äh, on äh, toonud kaasa selle, et Euroopa välispiire ületab järjest rohkem ja rohkem inimesi ja ma olen kindel, et enamik teist on kannatanud ja näinud pikki ootejärjekordi piiriületuspunktides. ja tuleks tagada head tingimused nendele, inimestele, kes tahavad liikumisvabadust ära kasutada ja seda nautida, kuid samas tuleks tegeleda ka nende inimestega, kes püüavad seda süsteemi ära kasutada. Läti äh, leiab, et arukate piiride mm, paketi algatus on midagi, mida meil Euroopas just praegu vaja on. see ähm, riigi sisenemise ja riigist lahkumise süsteem, mis välja on äh, Äh, pakutud äh, aitab registreerida lühiajalisi riigis viibimisi ja aitab kindlaks määrata neid isikuid, kes ületavad äh, riigis viibimiseks ette nähtud aega. Eh, lisaks sellele eh, tuleks lihtsustada heausklike mm, reisijate eh, liikumisvõimalusi ja loomulikult me peame vaatama, millised on pilootprojekti tulemused selleks, et vaadata, kuidas oleks võimalik biomeetrilisi andmeid kasutada ja vaadata, millised tehnilised lahendused on kõige sobivamad. kui pilootprojekti rakendatakse, siis nõukogu ja parlament peaksid samal ajal jätkama oma aruteludega teemadel, mis lähevad ka pilootprojekti projekti reguleerimisalast väljapoole. mina usun, et uue Euroopa-ülese riigi sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi väljatöötamine peab põhinema kogemusel ja äh, suuremahulistel äh, infosüsteemidel ja samal ajal tuleb arvesse võtta ka liikmesriikide mm, arvamusi. näiteks kui me räägime uue süsteemi ähm, äh, ühilduvust olemasolevate riiklike süsteemidega. meie kogemus on näidanud, et riiklikud sarnased süsteemid on vajalikud tegelikult nad on tõhusad eh, ja ei vähenda mit, mm, mitte ainult eh, ja ei lihtsusta mitte ainult piirikontrolli tööd, vaid ka õiguskaitseorganite tööd ja samal ajal me peame leidma tasakaalu lihtsustatud piiriületus eh, võimaluse ja julgeoleku vahel selleks, selleks, et olla tasakaalus ja lisaks sellele tuleb kindlasti andmekaitse küsimustele tähelepanu pöörata. tuleb edendada dialoogi ähm, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu vahel ja seda me kindlasti ka teeme, aitäh! suur tänu, härra Latkovskis, kallid kolleegid! Läheme nüüd meie kohtumise esimese osa juurde. selle eesmärgiks on äh, pidada maha tõsine poliitiline arutelu komisjoni ettepaneku osas, äh, intelligentsete piiride osas. me peame muutma natukene päevakorda, sellepärast et Richard Kozlovski, see ei saanud täna osaleda tervislikel põhjustel meie kohtumisel, siin on aga Läti äh, siseasjade aseminister, äh, proua minister, ma tervitan teid siin saalis. ja suur au on äh, meil tervitada siin volinik Dimitris Avramopolust, kes on meie kõigi jaoks juba tuttav ja Tanja Fajon, meie raportöör, tere tulemast ka teile Teie olete siis meie raport äh, registreeritud reisijate programmi osas ja saalis on ka Agustin Dias de Meera, kes on äh, riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi osas raportöör. eesistuja esindajad äh, ja, ja volinik saavad kõigepealt sõna, kui te tahate, aga sõna kolleegid, siis andke sellest palun märku nii kiiresti kui võimalik, täi-, et me saaksime nimekirja paika panna ma kutsuksin siseriiklike parlamentide esindajatel täita sõnasaamiseks äh, ankeet, mis äh, teile on jagatud selline kollane leht ja lehti on ka roosasid, äh, kollane puudutab äh, esimest osa ja roosa siis äh, täidetakse teise arutelu osa juures, nii et täitke siis need lehed, kui teil on küsimus ja koguvad saali korrapidajad kokku need lehed ja toovad siis siia meie kätte. Euroopa Parlamendi saadikud, teie puhul kehtib tavapärane protsess ehk teisisõnu, andke lihtsalt märku ja teeme siis niimoodi, et kaks küsimust siseriikliku parlamendi esindajalt, siis Euroopa Parlamendi esindajalt üks küsimus ja, ja nii edasi kõneaeg äh, on piiratud äh, vastavalt sellele, kui palju teist sõna soovivad. Ähm, proua Fajon, äh, nüüd aga sõna teil ja ka härra Dias de Meral, kes alustab, ma ei tea, Daia Fajon, võib-olla viisteist minutit kõneaega. suur tänu! suur tänu, proua esinaine, sõna saamast ja kõigepealt lubage mul soojalt tervitada siin kõiki auväärseid külalisi ähm, volinik Mavram-, Avramopoulos, äh, aseminister, äh, kallid kolleegid, äh, Euroopa Parlamendi liikmed, rahvusparlamentide liikmed ja tere tulemast ka kõikidele teistele külalistele ja osalejatele. mul on täna väga hea meel olla tänasel kohtumisel, rääkida sellest teemast, mis on päevakorras, olles üks raportöör nende intelligentsete piiride paketi osas. mul on väga hea meel et äh, tänane kohtumine leiab aset äh, kõikide teie osalusel ja loodetavasti äh, on see peegelduseks sellest, et need seadused, mis me siin vastu võtame, neid me ei võta vastu mitte meie endi jaoks, vaid kõikide kodanike jaoks, keda teie ju esindate aga mul on väga hea meel ka selle üle, et see annab tänane kohtumine meile äh, võimaluse rääkida väga olulisest ja delikaatsestki seaduseelnõust, millega parlament siin Euroopas on tegelenud juba mõnda aega, aastaid ja millel on ilmselt äh, väga suur mõju eurooplastele tulevikus, nende liikumisvabadusele ja ka sellele, kuidas Euroopat nähakse väljastpoolt ja lõpetuseks muidugi on oluline ka see, mida see tähendab eelarve jaoks. ja peamine küsimus ongi, et millise hinnaga me sellise seadusandluse vastu võtame liikmesriigid on ju lõpuks need, kes hakkavad seda süsteemi rakendama ja sellepärast ongi meie jaoks nii oluline maha pidada siin rahvusparlamentide esindajatega mõttevahetus, sest et lõppkokkuvõttes sõltub sellest konkreetselt see, kuidas selle asja rakendamine läheb liikmesriikides. Teie teadmised koha pealt on see lisandväärtus, millest me oleme väga huvitatud, see aitab meil kindlasti meie tööd Äh, senisest tõhusamalt teha. suur tänu, et te kõik äh, kohale olete tulnud, äh, osalejaid on väga palju, seda on väga tore näha, üle kolmekümne Rahvusparlamendi esindaja, see on jällegi kord näide sellest, et see teema tõesti on väga oluline. ma tahaksin nüüd rääkida lühidalt registreeritud reisija programmist, ma olen kaasraportöör selles küsimuses ja mul on väga hea meel, et härra Demeraga ma selles, sellel teemal tandemis töötan meil on olnud mitmeid kohtumisi sellel teemal parlamendis, kohtumised ekspertidega, variraportööride kohtumised ja meie kohtumise kahe päeva jooksul kindlasti kuulete nendest kohtumistest täpsemalt. kõigepealt ma tahaksin tutvustada teile seda registreeritud reisijate programmi, nagu ma ütlesin, olen ma siis selle raportöör Re. registreeritud reisijate programm ehk eh, RTP keskendub sellele, et oleks lihtsam Euroopa Liidu välispiiri eh, ületada nendel eh, külalistel kolmandatest riikidest, kes Euroopa Liidusse, Euroopa Liitu tihti reisivad ja nendele tehakse siis eelkontroll piiridel. meie tänase arutelu esimeses faasis keskendume me minu meelest eh, ühele küsimusele paljude seast, mis tuleb veel lahendada. kas tõesti on äh, meil täna sellist uute nii-öelda intelligentsete või arukate piiride programmi üldse, mis on selle ettepaneku peamine eesmärk äh, ja et kas äh, see välja pakutud süsteem on proportsionaalne, mida see maksma läheb, mida see tähendab kodanikele või siia tulijatele? ja peamine küsimus on see, et millist Euroopat me tahame, kas me tahame Euroopas näha kindlust, kus eh, meil on pidev kontroll oma kodanike üle ja siia tulijate üle või me tahame siiski vaba ruumi nii-öelda, kus eh, kõik jäävad eh, tõeliselt vabaks. miks ma sellest räägin? sellepärast, et praegu meile tehtud ettepanek arukate piiride kohta ja see pilootfaas, mis hetk mõni aeg tagasi on käivitatud kaheteistkümnes liikmesriigis, ei ole andnud sugugi kõikidele küsimustele veel vastust ja hiljuti oli meil härra volinikuga siin parlamendis arutelu selle kohta ja härra volinik ütles, et selle aasta lõpuks kavatseb ta esitada äh, revideeritud ettepaneku vormi. kui meil ei ole õiglast põhjust äh, massiliseks andmete kogumiseks ja salvestamiseks, siis meil peab siis me peame selle kohta esitama küsimusi ja esimene küsimus, mis tulebki seada, on see, et kui kaugele me oma piiridel siis läheme. kui palju me oleme valmis maksma selliste süsteemide eest, mida see tähendab korravalveagentuuridele ja nende töökoormale ja kui palju andmeid me kavatseme siis koguda selle süsteemi käigus? nii et äh, mis mind tõesti huvitab, on see, et kuidas teie äh, sellesse seadusandlusesse suhtute millised on liikmesriikides kogemused olnud taoliste süsteemidega? täna räägiti meile pilootprojektist, mis siis käivitus kaheteistkümnes liikmesriigis, seitsmeteistkümnel piiril, siis maa, mere ja õhupiiridel, välja selgitamaks seda, et milline on kõige parem viis andmete kogumiseks aga nagu ma ütlesin, teema on delikaatne ja lahendamata küsimusi on palju, eriti kodanike vabaduste komisjonile, libe komisjonile siin Euroopa Parlamendis on see teema oluline, nagu te teate, me oleme korra juba öelnud ei välja pakutud seaduseelnõule millised on aga probleemid täna selle ettepanekuga, milliseid probleeme üritab see programm lahendada, millised oleksid võimalikud lahendused erinevatele probleemidele erinevatel piiridel ja mida võiks äh, praegu täna juba juurutatud süsteem meile pakkuda, näiteks nagu äh, Schengen kaks, WIS, Eurodac, kas, kas nad suudavad lahendada ära tänaseid probleemi, kas ei oleks võimalik äh, äkki juba vastu võetud süsteemidega lahendada need küsimused, mis nõuavad lahendamist, selle asemel, et uus välja arendada? <laughs> kolleeg Demera räägib äh, hiljem äh, natukene riigi sisenemise, riigi sisenemise ja riigist lahkumise süsteemist. Äh, see on üks nendest süsteemidest, mille puhul tekib küsimus, et kas see on tõesti tänases Euroopas vajalik ja loodetavasti meie kahepäevase seminari jooksul me leiame vastused nendele küsimustele. suur tänu, Tanja, ja nüüd meie teine raportöör, härra Demera, palun. Muchas gracias, señora presidenta, señor comisario eh,, kolleeg. suur aitäh austatud kolleegid nii Euroopa Parlamendist kui äh, kahekümne kaheksast Rahvusparlamendist, Montenegrost, Šveitsist ja Norrast. suur aitäh, Tanja, äh, ka sulle väga kasuliku äh, abi eest. me räägime kolmekümnest miljonist Mm, piiriületusest äh, kolmandate riikide kodanike puhul äh, aastat kaks tuhat kakskümmend viis ja meil on vaja äh, vahendeid selleks, et paremini hallata neid piiriületusi. praegused infosüsteemid siis kaks ja viis ei ole piisavad selleks, et neid reisijate vooge hallata äh, Äh, mis liiguvad siis Schengeni ala suunal. lisaks sellele, kui me äh, võtame arvesse tulevasi võimalikke viisalihtsustuslepinguid äh, ja režiime, millel on igalühel omad erisused, kui me räägime Balkani piirkonnast, Marokost, Venemaast ja nii edasi, siis äh, kõik see ähm, sunnib meid äh, otseselt selles protsessis osalema, selleks, et tulla välja arukate piiride süsteemiga. see ei ole uus arutelu, nagu Tanja ütles, pärineb see mm, äh, aastast kaks tuhat kaheksa juba kolmeteistkümnendal veebruaril tuli komisjon välja teatisega, kus tehti ettepanek riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi loomiseks, millega mina ka tegelen oma raportis ja alates sellest ajast on erinevaid uuringuid läbi viidud ja need näitavad, et et see olukord on ääretult keeruline, väga paljud huvid on siin kaalul ja meie kohus on tulla välja seadusandlusega ähm, Schengeni ala ja vaba liikumise põhimõtte paikapanemine on Euroopa ühed suuremad saavutused ja meie kohustuseks on seda tugevdada ja kaitsta, mitte nõrgestada meil peavad olema tehnilised süsteemid, mis aitaksid seda olemasolevat süsteemi parendada ja kaitsta. Schengeni eeskirjade muutmine on samm õiges suunas. me räägime loomulikult ka äh, ähm, ebakorrapärasest sisserändest, ma ei pea siin silmas äh, ebaseaduslikku, ähm, lisaks sellele kuritegevus, inimkaubandus äh, ja nii edasi, meil praegusel hetkel ei ole tõuseid kontrolle alati piiridel ähm, riigis viibimise äh, pikkuse arvestamine ja muud sarnased aspektid äh, praegusel hetkel ei ole näiteks ka üle-euroopalist riiki sisenemise ja riigist lahkumise registrit. liikmesriikidel on erinevad viisid, kuidas nad äh, kontrollivad seda, kas teatud riigi kodanikud on äh, Schengeni piirkonnas olnud lubadust kauem või mitte. ja seetõttu me peamegi välja töötama edasi seda, mis meil on äh, paika pandud lepingu artiklis seitsekümmend seitse me peame äh, selle kõik äh, muutma millekski, mis parandab olukorda piiridel ja mitte ükski liikmesriik ei saa ähm, äh, seda üksinda teha, mitte ükski liikmesriik ei saa tõsiste kuritegude vastu äh,, organiseeritud kuritegevuse vastu üksinda võidelda äh,. paljudes riikides on omad riigi sisenemise ja riigist lahkumise süsteemid, aga nad on kõik erinevad äh, Äh, andmete kogumine ja säilitamine äh, selle süsteemi huvides äh, näitab ka, kui erinev on praegune olukord. ja see näitab omakorda seda, et on vajadus luua ühtne üle-euroopaline riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem me oleme öelnud, et sellise süsteemi järele on suur vajadus, kuid loomulikult on ka kõhklusi, kui me räägime nii ambitsioonikast ähm, projektist, nagu Tanja on öelnud, eelarvega seotud küsimused, kõhklused, e, selgete eesmärkide puudus, juurdepääs äh, julgeolekuorganitele, komisjon on tulnud välja ettepanekuga, et enne kui alustada äh, tavapärase seadusandliku menetlusega, peaks olema meil kaks eelnevat faasi. kõigepealt äh, tehniline ja mõju-uuring ning teiseks äh, pilootprojekti faas ja EU-LISA vastutab siis sellest ja selle organisatsiooni direktor on täna ka siin meiega. kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks hiljemalt tuleks välja uue seadusloomelise ettepanekuga ja mina arvan, praegusel hetkel on kätte jõudnud õige aeg seda kõike sügavuti arutada. kui me nüüd jätame kõrvale teatud tehnilised aspektid, millega tuleks tegeleda eh, pilootprojektis, ma arvan, on huvitav siiski mõelda eh, selle tulevase ülevaadatud seadusandliku eh, ettepaneku peale, me peame üle vaatama need ettepaneku osad, mis ei ole testifaasi all Äh, meil on vaja institutsioonide vahelist dialoog näiteks andmekaitse valdkonnas ja see teema on parlamendi jaoks siin väga oluline, äh, juurdepääs julgeolekuorganitele ähm, passide mm, tembeldamise süsteemi kõrvalejätmine on veel üks küsimus, millega tuleb tegeleda ma ootan teie mõtteid äh, meie konverentsi käigus. loomulikult äh, ei taha ma ähm, ähm, tegeleda ainult tehniliste küsimustega, näiteks äh, kiirendavate faktoritega ähm, praegu, sellepärast et nende teemadega saame ka teises paneelis tegeleda. ma tahaksin siinkohal öelda vaid seda, et mõju reisijatele peaks olema võimalikult väike. kodanike kodanikuvabadusi tuleb kaitsta ja ooteajad piiridel peaksid lühenema. kümne esialgse sätte ähm, eemaldamine kogutavate andmete puhul võiks olla üks samm edasi Eh, siis kahe VIS-i kasutamine samamoodi, kui me räägime biomeetrilistest andmetest, eh, siis me vaatame, millised on pilootprojekti tulemused ja me loodame, et välja pakutud number on proportsionaalne, võttes arvesse meie eesmärke me oleme Skipoli lennujaamas näinud selliseid programme nagu näiteks Premium, äh, kus tegeletakse äh, näotuvastusega, vikerkesta tuvastusega selleks, et tulemused oleksid usaldusväärsemad. kui me tahame edu saavutada, siis me peame äh, panema paika, millised on meie eesmärgid, me peame selgelt defineerima oma mm, eesmärke, millised on esmased eesmärgid, millised teisesed ja võitlus organiseeritud kuuritegevuse vastu vastu Äh, ebaseaduslik sisseränne. Need on küsimused, äh, mis puudutavad äh, seda, mis on seotud kogutavate andmetega tulevikus milliseid andmeid koguda, kuidas neid säilitada, minu seisukoht on kolleegidele kindlasti teada, kui me tahame seda uut süsteemi võimalikult hästi ära kasutada, peame me võimalikult hästi ära kasutama ka selle süsteemi võimekust. on teatud tehnilisi võimekusi, mida me saame ära kasutada ja peamiseks eesmärgiks on säilitada äh, reisijate voog ning võidelda äh, Äh, irregulaarse sisserände vastu, aga teiseseks eesmärgiks peaks olema see, et julgeolekujõud saaksid ka sellele süsteemile juurdepääsu selleks, et võidelda selliste äh, nähtuste vastu nagu organiseeritud kuritegevus ja terrorism aga ma olen kindel, et äh, homme räägime me sellest kindlasti äh, põhjalikumalt, aga ma tahtsin lihtsalt siinkohal oma seisukoha ka teile välja öelda, vaatamata sellele, et kolleegid juba teavad seda. mis puudutab andmekaitset ja andmetöötlust, siis äh, sellega seoses ma väga palju öelda ei soovi, kuid tegemist on teemaga, eh, millega me tahame tegeleda, me peame eelnevatest kogemustest õppima, siis kahega saadud kogemustest õppima, me peame mm, tagama, et mineviku vigu enam ei korrataks parlamendi eelarvepädeva asutusena kindlasti hoiab silma peal ka selle süsteemi eh, majanduslikul poolel. Eh, loomulikult tuleb seda süsteemi võimalikult hästi ära kasutada me kindlasti vaatame, milline on selle kõige tehniline struktuur, milline on kõige mõistlikum lähenemine, kas meil on ühtset või kahte erinevat süsteemi vahe, maja. me peame vaatama, millised on siin tehnilised aspektid, me peame vaatama ka eelarve mõju selle kõige taustal, sõltuvalt sellest, kas need süsteemid on siis seotud VIS-iga või mitte. ja meie eesmärgiks on ju suurem koostalitusvõime me tahaksime ratsionaalselt ära kasutada olemasolevaid süsteeme liikmesriikides äh, ja loomulikult ka ühenduse süsteeme tuleb ära kasutada. me tahame ära kasutada need äh, võimalused, mis meil juba on ja see võimaldaks äh, meil tõhusamalt tegutseda ja ma hakkan kohe lõpetama. me peame vaatama Äh, kuidas, äh, millist mõju annaks äh, nende erinevate süsteemide kokkutoomine ja me peame vaatama, milliseid süsteeme on Schengeni alas siis loodud ja kuidas edasi liikuda. see on ainus viis, kuidas ühtselt hallata seda valdkonda. ma kordan, et ääretult oluline on eelarve aspekte silmas pidada see on midagi, mida tuleb kindlasti seadusloome protsessi käigus silmas pidada. see seadusloomeline pakett on väga ambitsioonikas. ja see äh, võib äh, täiesti muuta Schengeni ala juhtimist, me peame loomulikult tegelema keerukate tehniliste aspektidega, tehnoloogiliste aspektidega, nagu minu kolleeg Tanja Fajon juba ka ütles, siis äh, me kutsume kõiki äh, kohalolijaid üles andma oma panuse arutelusse äh, oma väga asjakohaste kommentaaride näol, aitäh! suur tänu, härra Timmer! ja nüüd annan sõna proua Siljale, kes on äh, Läti siseasjade ministri kohustaja. Madam Chair, honorable members! lugupeetud äh, esinaine, austatud äh, parlamendi liikmed. koostöös Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentidega äh, koostöö, selline koostöö on meie jaoks väga oluline, sellepärast et see tähendab seda, et Euroopa kodanikke austatakse, nende soove austatakse ja arvamuste vahetused nii täna kui homme annavad meile vastuseid äh, erinevatele küsimustele, mis on seotud registreeritud reisijate programmi ja riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemiga. olen kindel, et see kohtumine siin on aluseks edasisele dialoogile ja koostööle Nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel ja seda e-piiride e, e-piiri paketi küsimustes selline pakett on üks suurimaid saavutusi, mida meie kodanikud tunnustavad ja see on oluline, et me saaksime turvaliselt reisida piirideta Schengeni alal, me peame Schengeni ala edasi arendama ja loodame, et e-piiride pakett on tulevikus üks osa meie piiride haldamise süsteemist reisijaid on üha rohkem ka meie välispiiridel, see tähendab, et ooteajad on pikemad, kontrolliprotseduurid võtavad rohkem aega. seetõttu on uute tehnoloogiliste võimaluste kasutusele võtmine äärmiselt oluline. Läti eesistuja on äärmiselt teadlik sellest, et uute tehnoloogiliste võimaluste kasutamine piirikontrolli küsimustes on võimalik ainult siis, kui me austame täielikult põhiõigusi ja andmekaitse põhimõtteid. liikmesriigid ei suuda reisijate voogude suurenemistega toime tulla ainult suurendades oma piirikontrolli personali. praegusel hetkel äh, kui me räägime elektroonilistest äh, kontrollimeetmetest äh, kolmandate riikide kodanike kohta, siis tuleb neid eelistada. templid, passid, passides, reisidokumentides on praegu ainukeseks tunnuseks, mis näitab, millal kolmanda riigi kodanik Euroopa Liitu sisenes ja seda kasutatakse ka viibimisaja arvutamiseks. Nende templite usaldatavus on küsitav ja see tekitab ka arvutamisel mitmeid raskusi. piiride haldamiselt tuleb lihtsamaks muuta. praegusel hetkel on äh, raskusi ka nende isikute tuvastamisega, kes ei vasta riiki sisenemise tingimustele. Äh, samuti tuleb voolujoonestada rohkem viibimisaja kontrollisüsteemi piirikontrolliks tuleb kasutada uuimaid äh, tehnoloogilisi võimalusi, samas tuleb lihtsustada piiriületus- ja piirikontrolli võimalusi ja samuti tuleb luua võimalused ähm, selleks, et äh, kiiremini tuvastada viibimisaja ületajada. see pakett on üheks olulisemaks tööriistaks, mis aitab rändevooge hallata ning äh, turvalisust äh, meie süsteemisiseselt tõsta. riiki sisenemise riigist lahkumise süsteem ja registreeritud reisijate programm on mõeldud meie piirikontrolli jaoks ja e-piiride uuring telliti eelmisel aastal ja analüüsib kulusid ja erinevaid võimalusi süsteemi ülesehitamise suhtes nii registreeritud reisijate programmi kui riiki sisenemise, riigist lahkumise süsteemi küsimuses. analüüsitud on ka e-piiri pilootprojekti. Euroopa Komisjon ja EU-LISA on osalenud selles töös ja me oleme väga tänulikud ka liikmesriikidele, kes tahavad pilootprojektis osaleda oma piiripunktidega. on aga mitmeid küsimusi, mis ei ole veel vastuseid leidnud, piirikontrolli äh, protseduuride menetluse kiirendamine biomeetriliste andmete kasutamisega ja nii edasi ja nii edasi. Itaalia eesistuja äh, on omalt poolt hoolt kandnud, et Euroopa Parlamendi seisukohta võetakse arvesse. see on ka Coreperi eelmise aasta oktoobri äh, tehtud juhtnöörides. Euroopa andmekaitseametnik, inspektor on ka koostöösse kaasatud samuti äh, ma leian, et seni tehtud tai-, samme tuleks täiendada piirikontrolli kvaliteedi hindamise analüüsiga liikmesriikides. Läti eesistuja äh, jätkab tööd äh, nende teemade kallal, mida on uuringus välja toodud, kuid mida pilootprojektidega ei käsitleta näiteks äh, sellised olukorrad, kui äh, reisidokumendis puudub piiriületamise kohta märgis, siis teiseks äh, riigist sisenemine, riigist lahkumine õiguskaitsega seotud eesmärkidel. kui süsteem äh, ei toimi mingil põhjusel, mida teha siis? suurem osa liikmesriike on avaldanud poolehoidu õiguskaitseorganitele juurdepääsu lubamist meie süsteemi, on selge, et õiguskaitseasutused ja nendele andmete pakkumine ei ole riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi peamiseks eesmärgiks, vaid teiseseks eesmärgiks ja selle puhul on vajalikud äärmiselt ranged eeskirjad kolmeteistkümnel liikmesriigil on äh, juba sellised äh, toimivad süsteemid, kuhu, millele on õiguskaitseasutustel juurdepääs, kuid liikmesriikide süsteeme ei saa kasutada äh, täielikult selleks, et tuvastada viibimisaja ületanud isikud riiki sisenemise, riigist lahkumise kandeid ei saa võrrelda erinevate liikmesriikide vahel, kui liikmes, kui kodanik lahkub teise liikmesriigi kaudu. kõikide liikmesriikide ko-, kogemused on siinkohal väga kasulikud ka nende liikmesriikide kodanikud, kellel on juba sarnased süsteemid jõus ja kes on äh, õiguskaitseasutustele juurdepääsu taganud oma süsteemidele. kahekümne esimesel jaanuaril oma kõnes kinnitas Läti siseminister jällegi, et Läti eesistuja on valmis tegema koostööd Euroopa Parlamendi ja kodanikuvabaduste komisjoniga ja pilootprojekti toimumise ajal tahab eesistuja äh, pidada ühendust raportööridega, et ühiselt leida äh, lahendusi poliitilistele probleemküsimustele ning äh, leida parimad lahendused küsimustele, mida e-piiri uuringus tõstatati. tuleb mõelda ka Morasi ettepanekule äh, korraldada kolmepoolne äh, kohtumine sel teemal, aitäh! Merci, madame! suur tänu, proua Selline! ja härra Avramopoulos, vabandage mind hetkeks, kallid liikmesriikide kodanik, liikmesriikide parlamentide esindajad, palun tea-, täitke need vormid, kui soovite osaleda arutelus ning nüüd annan sõna meie äh, volinikule äh, härra Avramopulusele, palun. suur tänu, Iljana. austatud Euroopa Parlamentide Euroopa Parlamendi liikmed, liikmesriikide parlamentide liikmed, kõigepealt suur tänu, et andsite mulle täna võimaluse mõtiskleda siin sel teemal äh, ning jagada oma mõtteid äh, sel tähtsal e-piiride teemal. ning äh, me saame rääkida vajadusest Euroopa piiride haldamist ajakohastada. esimest korda saame me rääkida üksikasjalikult sellest väljakutsest, millega me silmitsi seisame. tahaksin tänada kodanikuvabaduste komisjoni esinaist ähm, ja juhatust äh, selle algatuse tegemise eest. tahaksin tänada Läti eesistujat, meie raportööre proua Fajoni ja härra Tjertjemerat, kes on pühendunult töötanud selle väga keerulise teema kallal. tänased ettekanded näitavad jällegi, et Euroopa Parlamendi panus on otsustava tähtsusega meie ühiste pingutuste seisukohast, kui me tahame luua e-piirid, mis on tõeliselt kulutõhusad ning vastavad meie eesmärkidele. nagu eelkõnelejad juba on öelnud, me oleme institutsionaalselt üsna kummalisse etappi jõudnud, me oleme erinevate ettepanekute vaheetappi jõudnud, kuid ma usun, et seda etappi äh, saab ära kasutada selleks, et oma arutelus rohkem süviti minna. algne e-piiri ettepanek tekit-, tõstatas mitmeid küsimusi, tehnilist laadi küsimusi, poliitilisi küsimusi, kuludega seotud küsimusi. Need äh, küsimused tekkisid nii Euroopa Parlamendis kui ka nõukogus. ja nagu ma teile juba olen äh, öelnud, see kontseptsiooni idee kontroll, nii tehniline kontseptsioon kui ka testimise faas ning äh, arutelud teiega ministrite nõukogu ning teiste huvirühmadega aitavad arendada seda uut õigusloomelist ettepanekut, mida ma loodan, mille ma loodan esitada kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. ja sel hetkel võtab äh, komisjon ka tagasi kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta ettepaneku. kui me oleme oma ettepanekuid läbi vaadanud, oleme pidanud analüüsima küsimusi, mida on tõstatatud ka meie tänasel kohtumisel. miks on meil vaja neid arukaid piire? mida me tahame saavutada sellega? ja kas äh, see on meie kõiki kulutusi väärt? meid ümbritsev reaalsus on selline, et liikmesriigid ei tule enam rändajate voogudega oma piiridel toime ning neil on raskusi oma kohustuste täitmisega Schengeni piirikoodeksis. ja iseäranis problemaatiline on kolmandate riikide kodanike sisenemine Schengeni alale piirikontrollid peavad kontrollima reisidokumentide kehtivust ja autentsust äh, ja vajadusel ka kehtiva viisa olemasolu. samuti tuleb kontrollida riiki siseneja, äh, sisenemise, riiki sisenemise äh, eesmärki ning viibimise aega. ja meie hinnangul kahe tuhande neljateistkümnendal aastal oli umbes kakssada miljonit piiriületust kolmandate riikide kodanike poolt äh, Schengeni piiridel. järgmisel aastakümnel see arv kasvab vähemalt veel ühe saja miljoni võrra ja see tähendab seda, et meie taristu on äärmiselt suure surve all, meie inimressursid meie välispiiridel on äärmiselt suure surve all. küsimus ei ole mitte selles ainult, kas me tuleme toime selliste rändevoogudega äh, arvuliselt, vaid äh, oluline on ka see, milline on meie piirikontrolli kvaliteet kakssada miljonit piiriületust praeguse süsteemi puhul tähendab seda, et kakssada miljonit korda peab äh, kuskil piiriametnik äh, Euroopas tembeldama kellegi passi. piiriametnikud äh, ja öö, piiridel töötajad kontrollivad käsitsi reisidokumente, kontrollivad riiki sisenemise, riigist lahkumise kuupäevi ning arvutavad kolmandate, kolmanda riigi kodaniku riigis viibimise aja välja. templeid on sageli raske lugeda ning neid andmeid ei äh, salvestata kaksteist liikmesriiki ja Ühendkuningriik rakendavad liikmesriigi süsteemi ida poolel Schengeni alast ja ka Portugalis ja Küprosel. kuid need liikmesriikide riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemid ei ole omavahel seotud. kui reisija siseneb Schengeni alale ühest liikmesriigist ning lahkub Schengeni alast teise liikmesriigi kaudu, siis neid äh, andmeid kaks süsteemi kokku ei vii. liikmesriikide süsteemid on ka oma olemuselt erinevad. näiteks äh, kogutud andmestik on erinev, andmete hoidmise aeg säilitamise aeg on erinev. praegune süsteem ei ole ei tõhus ega ka optimaalne. ja seetõttu käed rüpes istumist ei saa me endale lubada. me peame oma tegevust piiridel parandama ning meie piirid peavad tehnoloogia abil muutuma arukamaks vastasel korral muutuvad järjekorrad piiridel üha pikemaks ning me peame üha rohkem võtma tööle piirivalvureid. ja see ei ole meile jaoks vastuvõetav ega ka teostatav. arukate piiride süsteem äh, registreeriks süstemaatiliselt kõikide kolmandate riikide kodanike sisenemise ja väljumise süsteem peab seda tegema ning seetõttu on testimise faas väga oluline. see on äh, kõige kiirem võimalus piiriületusaja lühendamiseks. Schengeni arukate piiride süsteemi loomisega oleks äh, Euroopa Liit äh, liikmesriikide ja Euroopa Liidu raha kasutamisel märkimisväärselt kulutõhusam. selle asemel, et kulutada vahendeid äh, rohkematele piirivalvuritele, võiks äh, eraldada personali hoopis need asüülitaotlustega tegelemisele arukate piiride süsteemi eesmärgiks on suurendada liikuvust äh, Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel, tehes seda turvalises keskkonnas, kergendades äh, piiriületust äh, korrapärastele reisijatele. samal ajal aitab see meil paremini tuvastada isikuid, kes ei pea kinni oma viibimise tingimustest. arukad piirid aitaksid kaasa turvalise, kuid avatud Euroopa loomisele, tervitava Euroopa loomisele, mis äh, võtaks avasüli vastu turiste, ärimehi ja teisi külastajaid e. e-piirid võimaldaksid ka rakendada tõhusamat Euroopa poliitikat ähm, migratsiooniküsimustes ja ka inimkaubanduse küsimustes. viibimisaja ületanud isikute andmete kontrollimine muudab meie tulevast ähm, poliitilist tegevust, näiteks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi andmed näitavad meile, kes on äh, riigis viibimise aja ületajad, millisest riigist nad pärit on ja see äh, võib mõjutada äh, viisakohustustega seotud tingimusi tulevikus selle konkreetse kolmanda riigi suhtes, mille puhul probleem kõige ilmsem on. tahaksin puudutada kõiki teemavaldkondi, mis, mida on arutatud selle teemaga seoses ning seetõttu ma pean ütlema, et liikmesriigid leiavad ka, et arukad piirid võiksid olla õiguskaitseasutustele kasulikuks tööriistaks. ütlen omalt poolt selgelt välja, et komisjon selles vallas pole mingisuguseid otsuseid omalt poolt veel langetanud. me kaalume siiamaani veel, millised oleksid õiguskaitseasutustele juurdepääsu tagamise plussid ja miinused ja see on üks osa uue ettepaneku mõjuhinnangust täna kuulan äärmiselt tähelepanelikult kõiki ettepanekuid ja argumente, mida siin esitatakse ning äh, ootan põnevusega ka järgnevate nädalate ja kuude arutelu. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta mõjuhinnangus, mõjuhinnangu ettepanekus äh, tunnistas äh, komisjon, et riiki sisenemise riigist lahkumise süsteemi andmeid võiks, võiksid õiguskaitseasutused kasutada terrorist, terrorismi ja teiste tõsiste kuritegude vastu võitlemiseks äh, nii tuvastamise tööriistana kui ka äh, uurimisvahendina, uurimistööriistana kuritegevuse vastases võitluses. kuid komisjon on ka alati öelnud, et praegusel hetkel pole meil piisavalt tõendeid selles, et see on tõesti vajalik ning proportsionaalselt põhjendatud, et õiguskaitseasutustel oleks sisenemise ja lahkumise süsteemile juurdepääs. seda enam on meil vaja viia läbi põhjalikku uurimist sellest vaja, selle vajaduse küsimuses kui õiguskaitseasutustele tagatakse juurdepääs, siis äh, on vaja tagatisi. mis oleksid ka kohtuotsusega koos, kooskõlas. oma ettekandega täna olen püüdnud teha ülevaade nendest küsimustest, mida me räägime tänase ürituse esimeses, millest me räägime tänase ürituse esimeses osas, on ka mitmeid tehnilisi küsimusi, millest me räägime üksikasjalikult meie ürituse teises osas. räägitakse põhjalikult veel teemadest nagu näiteks äh, templite kasutuselt võtmise tagajärjed äh, ja kui süsteem äh, ei toimi, äh, mida teha siis. komisjonil on plaanis äh, veel ka kohtumised kodanikuühiskonna esindajatega. ka äh, reisiteenuste pakkujatega ja nii edasi ja nii edasi, andmekaitse inspektoriga, liikmesriikidega, asjakohaste kolmandate riikidega ja nii edasi kõikide nende arvamuste vahetuste tulemused on inspiratsiooniallikaks äh, uuele mõjuhinnangule ning uuele õigusloomelisele ettepanekule, mille ma loodan teile esitada kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta esimeste kuude jooksul. tänane üritus on väga oluline samm selles koostööprotsessis kavatsen äh, jätkata teiega veelgi süviti minevamaid äh, kohtumisi ja arvamuste vahetusi. protsess on hoo sisse saanud ning äh, ma soovin teile edu teie edasises töös või õigemini meie edasises töös nii täna kui homme. ja nagu ma alguses juba viitasin, mul on väga kahju, et ma pean lahkuma, kuid meie üksikasjalikult informeeritud direktor jääb siia kohale ja vastab teie kõikidele küsimustele komisjoni nimel. me oleme praegu ette valmistamas äh, uut õigusloomelist ettepanekuid äh, ning arvamuste vahetuseks tuleb veel teisigi võimalusi. suur tänu, härra volinik, äh, kui teil natukene on veel aega, siis äkki esimeste küsimuste vooru juurde, juures saaksite siiski olla, aga kõigepealt tuletan meelde meie reeglid, kaks küsimust Rahvusparlamendi esindajatelt ja siis, siis üks Euroopa Parlamendi esindaja Sepp Aras kõigepealt esimesena Te olete õigusasjade komisjoni esimene aseesimees Leedus, palun. palun. suur tänu, proua juhataja ma, mul ei olegi otseselt küsimust esitada, vaid teeksin ühe märkuse. Leedu on väga tänulik Euroopa Komisjonile selle e-piiride ettepaneku eest. me tahaksime välja tuua tõsiasja, et me oleme nende probleemidega hästi kursis ja sellepärast me olemegi algusest peale seda e-piiride algatust toetanud. me oleme nimelt äh, veendunud selles, et äh, arukate lahenduste rakendamine on vältimatu, kui me tahame tagada kõrgetasemelise piiri kontrolli ja tahame tagada selle, et piirid oleksid ka turvalised, aga meeldiv oleks see protsess ka nende inimeste jaoks, kes piire ületavad, on meil neid vahendeid vaja. reisijate hulk ainult kasvab ja ainult ähm, uued lahendused äh, aitavad meil äh, leida mingisuguse viisi, kuidas äh, selle kasvava hulgaga toime tulla. Leedul on väga pikad piirid selliste riikide nagu Valgevene, Venemaa ja meil on äh, ka lisaks sellele Kalin-, Kaliningradi piirkonda transiidikoridor. ja Leedu sellepärast ongi üks kolmeteistkümnest riigist, äh, kellel on oma riiki sisenemise ja sealt lahkumise süsteem see süsteem on äh, väga hinnaline meie jaoks, kuid nagu komisjoni volinik ka väga selgelt ütles, Schengeni alas ja Leedu on Schengeni alariik, tulevad kolmandate riikide kodanikud tihti üle ühe piiri ühte riiki ja äh, väljuvad üle piiri siis jälle kuhugi mujale ja seega ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles Läti aseminister, et sellest süsteemist on kasu äh, kõikidel piiridel, maa, mere ja õhupiiridel. kolm tänast Euroopa Liidu süsteemi ei äh, ole sobivad tuleviku ülesannete lahendamiseks. taust oli ka nende süsteemide puhul hoopis teine, kui, kui on tänane taust. ja praeguste süsteemide puhul muidugi on oluline see, et nad sobiksid kokku uute süsteemidega see puudutab ka rahalist poolt. meie toetame seega nii riigi sisenemise ja sealt lahkumise süsteemi kui ka registreeritud reisijate programmi ja arvame, et äh, rakendusprotsessi tuleks ähm, tagant kiirustada ja loodame tulemusi niipea kui võimalik. suur tänu! suur tänu! järgmisena saab äh, sõna Kati Riklin Root-, Šveitsist, palun. suur tänu, kolleegid. meie siis oleme tulnud äh, Šveitsist ja Šveitsi on osa Schengeni süsteemist ja me tervitame e-piiride ettepanekut Šveitsi arvab, et intelligentsete äh, riikide vabandust, intelligentside piiride süsteemi peamiseks eesmärgiks peaks olema tõhus piiriületus kolmandate riikide poolt, äh, et see peaks äh, sujuma hästi ja turvaliselt, nii nagu ka Frontexi töögrupis juba öeldi. Ähm, eelmisel aastal me oleme nõus välja pakutud muudatustega me tervitame seda, et äh, arvestatakse äh, ka seniste äh, süsteemide tulemustega. meie Šveitsis oleme nõus raportööridega, nimelt andmekaitse osas tuleb tagada kõik, igal hetkel ohutustase ja kindluse tase, nii nagu on ka direktiivides öelnud ja nüüd annan sõna üle kolele, kolleegile härra Kassissele. mis puudutab andmete kogumist, siis peab proportsionaalsuse põhimõttest ja vajalikkuse põhimõttest siin kinni pidama. kuigi seda siis nii riigist sisenemise ja lahkumise süsteemi puhul kui ka reisijate registreeritud reisijate programmis ja seega me tarvitame ettepanekuid, mis selles suunas liiguvad. selleks, et tagada algusest peale e-piiride puhul tõhusus, on Šveits teisi, Šveits teis, seisukohal, et äh, kohe algusest peale tuleks hakata koguma biomeetrilisi andmeid või vähemalt peaks olema valmidus äh, üle minna sellele mm, järk-järgult. ilma biomeetriata on võimatu äh, kogu selle ettepaneku peamist eesmärki saavutada. mis nüüd puudutab registreeritud reisijate programmi, siis me ootame alternatiivi sellele, mis praegu on pilootfaasis käivitatud. pärast pilootfaasi tulemusi saame me siis otsustada, et kas me saame sellist alternatiivset ettepanekut toetada, kus registreeritud reisijate programm, see RTP, kasutaks siis biomeetria, et mis on saadud riigist ületam-, üles, ületamise ja lahkumise süsteemidest ja ma tahaksin lõpetuseks ka esitada ka üks küsimus, Šveits äh, on kuulnud, et äh, komisjonil on siis septembris kavas uued ettepanekud esitada. mida libe komisjon arvab sellest algatusest? kuidas teised liikmesriigid äh, seda näevad? suur tänu! suur tänu! ma teie nime küll ei kuulnud, aga hea küll. ja nüüd äh, saab sõna härra Coelho, kes on Euroopa Parlamendi saadik, Rahvapartei esindaja ja on äh, väga palju äh, tegelenud Schengeni temaatikaga ja piiride turvalisuse küsimusega. suur tänu, proua juhataja! ma olen nõus selle mõttega, mida väljendasid siin juba mõned äh, kõnelejad, nimelt et Euroopa Liidu üks äh, suurimaid saavutusi ongi olnud Schengeni ala sissetoomine ja, ja liikumisvabaduse taganemine, tagamine ja sellepärast ma arvangi, et Euroopa Parlamendi siseriiklikud parlamendid peaksid koostööd tegema. vastastikune usaldus nimelt on äh, siin kindlasti võtmetähtsusega ja see lahendaks ka piiride juhtimise, haldamise puhul väga paljud küsimused. ma tahaksin tänada Tanja Fajoni ja härra Demeirat äh, tehtud töö eest meie raportööridena, aga minu meelest esitada tuleks kolm küsimust. esimene küsimus on asja mõte. kõigepealt me peame mõistma, mis on selle süsteemi mõte Euroopa Komisjoni esialgses ettepanekus äh, oli eesmärgiks äh, parema kont-, paremini kontrollida viibimisaja ületanud isikuid ja ma tahaksin siinkohal tänada Lätis kui eesistujariigi ettepanekuid sellel teemal. on täiesti selge, et Euroopa Liidul täna ei ole harmoneeritud äh, lähenemist viibimisaja ületanud isikute suhtes ja seega ongi praegu arutelul harmoneeritud süsteem, et meil kujuneks välja täna praegu puuduv äh, ühtne seisukoht. aga praegu toimub see süsteem ainult tegelikult kahekümne viiel protsendil meie piiridest ja seega tekib küsimus, kas me kasutame ära neid süsteeme, mida me oleme juba juurutanud, kas me kasutame neid õigesti ja ilmselt kõik on nõus äh, sellega, et äh, siis ei ole veel jõudnud oma täispotentsiaalini ja ma arvan, et äh, Schengeni infosüsteemi puhul tuleks kõigepealt vaadata, et kas nende kahe suure süsteemi, VIS-i ja SIS-i äh, eesmärgid siiski on täidetud ja kas neid rakendatakse õigesti ja, ja minu viimane märkus puudutab äh, selle asja maksumust. härra Demera ütles, et me peaksime siis kahe õppetunnis, õppetunnid meeles pidama ja üks esimesi asju, mis ta meile õpetas, oli see, et me ei saa enam olla nõus sellega, et meile pakutakse välja süsteem, mis kujuneb lõpuks kaheksa korda ma rõhutan kaheksa korda kallimaks kui esialgne ettepanek ja me peaksime otse rääkima sellest mida see maksab me ei saa ju leppida kokku mingisuguse summa alusel ja siis pärast ikkagi selgub et see on kaheksa korda äh, kallim isegi kaks korda kallim on täiesti vastuvõetamatu tanja fajon viitas ka sellele kuluküsimusele ja see on kindlasti üks nendest äh, valdkondadest, kus äh, rahvusparlamendid ja Euroopa Parlament peaksid koostööd tegema ja me peaksime rääkima sellest, äh, et see küsimus tuleb esitada selgelt, mida see asi maksma läheb see raha, mida me süstime sellesse süsteemi, see peab siiski põhjendama, olema põhjendatud. ja põhjendada saab ainult see, et millise kvaliteediga andmeid me saame üldse koguda selle süsteemi läbi, suur tänu suur tänu, härra Coelho. härra Kraskalas Poolast, palun. palun. Äh, suur tänu, proua juhataja kõik äh, tänased äh, sõnavõtud on olnud väga huvitavad ja on täiesti selge, et äh, see süsteem on huvi, vajalik äh, Euroopa Liidu jaoks. me peame mõtlema sellistele küsimustele nagu sisseränne, äh, ebaseaduslikud piiriületajad, tuhanded, tuhanded inimesed, me peame mõtlema nendele kogu, inimeste hulkadele, kes on piiridel juba kinni peetud, aga loomulikult see süsteem peab kõigepealt olema äh, Äh, tõhus, äh, mõistlik ja väga oluline on ka see, et ta oleks lihtne, et sellest saaksid aru nii äh, süsteemiga töötajad kui ka reisijad. kuidas seda kõike tagada? ma arvan, et kõigepealt tuleb omavahel kombineerida riiki sisenemise ja sealt lahkumise süsteem RTP-ga, need kaks oma asja tuleks minu meelest siduda. see, mida ütles Euroopa Komisjoni esindaja, ma arvan, et kõike seda peab kasutama ka terrori ja, ja kuritegevuse vastases võitluses. Need teenistused, kes selle süsteemiga tegelevad, peavad saama juurdepääsu sellele süsteemile. me ei saa näiteks äh, lubada seda, et äh, justkui me läheksime, et niimoodi, et me ei tea, et mida me tahame, et äh, et justkui läheksime autot ostes, ostame mingisuguse auto ja siis poole aasta pärast hakkame alles mõtlema, mis seal autos peal võiks olla. Äh, kõik tuleb enne läbi mõelda. Poolas äh, läheb meil vaja kuutekümmet lisaametnikku selle süsteemi ähm, käivitamiseks ja käigus hoidmiseks. Äh, iga ametniku koht muidugi maksab midagi, need on need küsimused, millele tuleb mõelda. ja veel küsimus, kuidas üldse kulud jaotatakse Euroopa Komisjoni ja siis äh, piiride eest vastutavate liikmesriikide vahel. elektroonika probleem lisaks sellele veel ka, mõnikord lihtsalt äh, süsteemid ütlevad üles, mis siis saab, kui äh, süsteemid on maas, kas on mingisuguseid asju ette nähtud? suur tänu, härra Ovidio, Rumeeni senati liige, õigusasjade komisjoni aseesimees, sõna on teil järgmisena suur tänu. Rumeenia piirivalve tagab äh, väga suure osa Euroopa Liidu välispiiridel piirihaldusest. Rumeenia äh, rahastab siis äh, piirikontrollisüsteeme, pakub seda teenust ja ka e-riikide e, e-piiride süsteemi aga meil on meie jaoks on väga oluline, et ei kehtiks äh, piiriületusel mingisugused poliitilised kriteeriumid, mis ei ole alati õigesti valitud. me peame saama hinnangut anda piiril objektiivselt ja, ja nii tõhusalt toimida kui võimalik Schengeni süsteem. suur tänu! Uh, suur tänu. proua Sippel, Euroopa Parlamendi liige ja üks meie koordinaatoritest meie komisjonis sotsialistide esindaja, palun proua Sippel. suur aitäh ma tahaksin äh, anda mõned vihjed ja ka küsimused, pidades silmas te erinev, eelnõu, tulevast arutelu. kõigepealt küsimused, milleks meil üleüldse seda süsteemi vaja on. Äh, meil ei ole seda kindlasti vaja äh, kulude suurendamiseks äh, ähm, äh, järjekordade vähendamine piiridel ei õigusta ainult seda kulu, see on kindlasti üks kena kaasmõju, aga see ei õigusta ainult seda suurt kulu. nüüd edasi, nüüd liigselt Äh, siin viibijad, liiga kaua siin viibijad, äh, kas nendega tegelemine ka õigustab seda keerukat ettevõtmist? ning eh, kui me räägime biomeetriliste andmete kasutamisest ja piiride turvaliseks muutmiseks seeläbi, eh, siis eh, selle taustal viimastel kuudel me oleme väga palju informatsiooni saanud ja on läbi viidud ka praktilisi teste, kuidas sõrmejälgede süsteemi on võimalik ka võltsida ja kuidas ka näotuvastussüsteemi on võimalik petta võtta ja seetõttu me peaksime seda teemat ka täpsemalt veel vaatama. härra Dias de Mera äh, viitas ka sellele, äh, et on ka teisi süsteeme, äh, mis ei pii-, mis ei, millest ei piisa tõhusaks kontrolliks ja me peame nendest ka rääkima, aga näiteks sellised süsteemid nagu SIS ja ja viis ja teised, millega me oleme juba kogemusi saanud äh,, Äh, need on süsteemid, mida liikmesriigid on tõhusalt äh, kasutanud äh, ja siit tõusetub ka küsimus, et kui me nüüd plaanime siit uut kuluintensiivset instrumenti, et kas liikmesriigid siis kasutavad seda ka intensiivselt ning kuidas siis siduda see kõik erinevate julgeolekumeetmetega, mida meil on üle kahesaja, kui ma nüüd ei eksi, ja veel küsimus äh, kes peaks saama kiiresti üle piiri liikuda ja ähm, ärimehed, kes mm, sage üle piiri liiguvad, saavad siis mingi elektroonilise templi ja saavad äh, murretult üle piiri liikuda, kas siin on meil ka ühtsed reeglid äh,, kuidas tagada see, et äh, teatud isik on tõesti aus ärimees ja võib seetõttu regulaarselt piiri ületada, kuidas tagada ja kindlaks määrata see, et äh, isik ei tegele ikkagi päris legaalselt tegeldakse ettevõtmisega ja näiteks, kuidas äh, määratakse kindlaks see, äh, kellele keeldutakse luba andmast äh, Schengeni alal liikuda. ja ähm, ähm, kui selline keeldumine näiteks ei ole ka olnud õiguspärane, kuidas siis seda kompenseerida ja nii edasi ja juurdepääs äh, korrakaitseorganitele on ka väga kriitiline küsimus, äh, sellepärast et siin tuleb äh, sisse ka ebaseadusliku sisserände küsimus ja kuritegevuse küsimus, need visatakse kõik ühte kokku ja kui nagu me räägime andmetele juurdepääsu loa andmist äh, korrakaitseorganitele, siis me peame mõtlema, millistel juhtudel see luba neile asutustele anda, ähm, mis nende andmetega sellistel juhtudel toimub, kuidas tagada andmekaitse kesksetes süsteemides ähm, ja siin tuleb küsimuse alla ka andmete edasisuunamine ja seetõttu arvan ma, et selle teemaga tegeleme me veel väga pikka aega. suur tänu, Birgit, järgmisena härra Zamit äh, Maltalt, palun. suur tänu. għal pratika ġewwa pajjiżna huwa suġġett naturalment f'Malta huwa wkoll marbut ma' suur meil kahjuks ei ole malta keelt täna töökeelte seas Okay, thank you, sorry. No problem, I shall do this in english. härra Timeh äh, ütleb, et ta räägib siis inglise keeles sellisel juhul. ma millegipärast arvasin, et malta keel on täna töökeelte seas. Euroopa Parlament vabandab. Äh, ma ütlesin äh, malta keeles, et me räägime väga olulisel teemal ja see peegeldab äh, tegelikult äh, meie väärtuseid ja eriti sellise riigi puhul, nagu seda on Malta. teema on meie jaoks väga-väga äh, oluline, see puudutab meid otseselt ähm, lihtsalt sellepärast juba, et me oleme üks nendest riikidest, kes on ühtlasi ka Schengeni välispiiri riigiks ja need küsimused, äh, millest me täna räägime, puudutavad meid otse, nii nagu nad puudutavad muidugi kõiki Euroopa Liidu liikmesriike. aga mis meisse puutub, äh, siis meil on oma siseriiklik riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem, kus siis ähm, andmeid äh, kogutakse reisijatelt, meie enda riigi jaoks on see väga oluline, see süsteem, ja see annab heausksetele reisijatele väga palju, aga meie jaoks on problemaatiline olnud andmete võrdlemine. Nende andmete puhul, mis näiteks kogutakse Maltal, Maltas, kui ületab piiri kolmanda riigi kodanik, aga ta lahkub Schengeni piirist, piiridelt, piiride üle kuskil teises riigis ja väga raske on omavahel andmeid äh, kokku tuua andmebaasis härra volinik väga selgelt ütles, nii nagu ka kõik teised, et äh, praegu võiks olla käes õige hetk selleks, et äh, kasutada ära võimalust ja kasutada uusi tehnoloogiaid elu lihtsustamiseks. Äh, piiride üle tuleb järjest rohkem inimesi ka Maltal ja me ju tahame, et Euroopa oleks inimesi tervitav ja me ei taha selles kontekstis seda, et piiri ületamine kujuneks erakordselt raskeks ja et inimestele jääks äh, mulje, et me oleme hoopis kindlus, kes ennast sulgeb teiste ees. ja minu viimane märkus selles vallas on see, et äh, mis iganes otsused äh, tuleb langetada, tuleb need langetada arvestades meie väärtuseid ja nende arenguid tulevikus. mitte ma ei räägi siin ainult artikkel kaks teises artikli, teises artiklis toodud väärtuseid, demokraatia, põhivabadused, võrdsus, õigusriik ja inimõigused. miks ma sellest räägin, sellepärast et äh, andmekogumine, äh, andmete salvetamine annab meie jaoks uusi võimalusi, aga see võib tekitada ka uusi ohte, näiteks privaatelu puutumatuse osas, inimväärikuse küsimused ja seega ka on väga oluline, et kõik menetlused, äh, mille me lõpuks valime, nendest põhimõtetest äh, kinni pea-, peaksid. suur tänu ja viimane küsimus. Türgi äh, parlamendis härra Tintšer suur tänu, proua juhataja, austatud äh, komisjoni liikmed, ma tahaksin äh, siinkohal soojalt tänada Euroopa Parlamenti küllakutse eest. ma räägiksin kahe tuhande viienda aasta null kuus direktiivist ehk siis null kuus murd kaks tuhat viisteist ja Schengeni infosüsteemi alusdokumendist SIS äh, kaks, äh, teisest täpsemalt. minu jaoks on oluline see, et kogutuid andmeid oleks võimalik ka jagada ja et seda tehakse vastavalt printsiipidele milles me oleme kokku leppinud mis nüüd puudutab äh, piiriületust kui tõesti eh, see toimub ainult eh, passi alusel ja andmetel, eh, mis passis on kirjas, ei saa me olla kindlad, et piiri ületamine on ka turvaline või et see esimene isik on turvaline meie riikide jaoks. me peaksime rohkem lootma biomeetriale ja seega peab olema võimalus võrrelda fotot passis isikuga. peaks tegelikult olema meil kaks fotot, mille alusel hinnata, kas inimene, tuvastada, kas see inimene on sama inimene või ei. üks foto siis passis ja teine, mis meil on süsteemides ja tõesti on väga-väga suur probleem ju meil nii-öelda varastatud isikutunnistustega, sellele probleemile tuleb ja, ja võltsitud isikutunnistustega Äh, me peame selle probleemiga tegelema. ja meie jaoks on seega biomeetria väga-väga oluline. ja teine asi, mida ma tahtsin siin mainida, on see, et väga oluline peab olema ka näokuvandi skaneerimise võimalus. Atatürgi lennujaamas Istanbulis oleme me juba selle digitaalse jäljesüsteemi sisse viinud äh, näokuvandite puhul siis tegemist on äh, integreeritud süsteemiga ja äh, me saame seda süsteemi rakendada tänu väga tõhusatele, tõhusatele infosüsteemidele ja loomulikult on see vastavuses ka seadusandlusega. mis nüüd puudutab äh, e-piiride süsteemi, mida Euroopa Liit on välja arendamas, ja seda, mis puudutab äh, viisataotlusi Türgi kodanike poolt. ma arvan, et äh, nüüd ette nähtud uus süsteem peaks ilmselt inimeste elu lihtsustama, eriti ärimeeste jaoks ja, ja äh, akadeemikute jaoks Euroopa Liidu kandidaatriikidest nüüd mis puudutab integreeritud piirihaldust ja koostööd Euroopa Liidu liikmesriikidega ja sellega, mida on tehtud aastatel kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat kolmteist. meie arvame, et IPA instrument äh, on praegu kõige parem lahendus. ja sellepärast ma arvan, et on väga oluline et see süsteem käima läheks. mis puudutab koostööd Euroopa Liidu välispiiridel, siin peaks olema keskmes koostöö Frontexiga, meie teeme nendega väga palju koostööd. sada viis miljonit eurot on investeeritud Türgi idapiiridele ja selle projekti kaks esimest etappi on tänaseks lõpetatud. ja meil on nüüd kaks piirkonda siis piiride lähedal, kus on läbi viidud demineerimine. see oli väga oluline selle piirkonna jaoks ja piir on nüüd ohutu ja käivitatakse siis nüüd äh, selles vallas tulevikus ka üsna mitu muud programmi. nüüd äh, koostöö erinevate institutsioonidega meie jaoks on äh, julgeolek kindlasti väga oluline küsimus ja selles osas tuleb meil Türgis kokku ümarlaud kõikide nende ametnike ja ministeeriumidega, keda see temaatika puudutab. me oleme loomulikult äh, huvitatud igasugusest koostööst, eriti oluline on muidugi see niinimetatud integreeritud äh, piiride süsteem, seda me toetame kahel käel, suur tänu. suur tänu, härra Tintšer. proua Vo-, Σενμπέργκ saab järgmisena sõna Rahvaparteist. Äh, me tisiraamuna kallosoorisu kegota meeli. suur aitäh, lugupeetud juhataja. mina tahaksin ka äh, tänada riiklike delegatsioonide liikmeid, kes on siia tulnud. ma tahaksin tänada ka härra Demeerat ja proua Fajuni äh, suurepäraste raportite eest, nad on näidanud, et nad on teinud suurepärast tööd, ma tahaksin tänada ka ministrit ja volinikku, kes kahjuks pidi küll lahkuma mina tahaksin rääkida teiega kahest asjast, lisada kaks mõtet omalt poolt sellele, mis on siin juba öeldud ja ma tahaksin rääkida ka sellest, millest rääkis härra Coelho. ma tean, et tema on selles vallas olnud vägagi kaasatud töösse. Äh, mind huvitab väga, kuidas me suuname seda seadusandlust, miks me seda seadusandlust tahame, kas me seetõttu tahame seda, et me tahame oma välispiire paremini kaitsta, kui jah, siis äh, me peame vaatama seda, mis on viimastel aastatel muutunud. Äh, muutunud on see ja me kõik oleme ju seda ka kogenud, muutunud on see, et olukord naaberriikides on muutunud Äh, olukord teistes riikides on suuresti muutunud ja see on toonud kaasa tohutute rändevoogude suurenemise, see on siis üks asi, mis on aset leidnud, aga on veel üks teema, äh, nimelt terrorism ja see, kuidas organiseeritud äh, rühmitused tegutsevad. ja loomulikult piiriülene kuritegevus, meil on piiriülesed äh, kuritegelikud äh, rühmitused, võrgustikud, äh, mis tegutsevad aktiivselt ja nende üle kontrolli saavutada on ääretult keeruline niisiis, kui te lubate, siis ma ütleksin niimoodi, et et äh, võttes arvesse seda, mida härra äh, Dias de Mere ja proua Fajon ütlesid, on meil kaks paralleelset dialoogi, kõigepealt kulusid puudutav äh, arutelu, mis puudutab välispiiride juhtimise süsteemi Eh, see on siis üks aspekt, mida tuleb arutada ja kindlasti kaasatakse sellesse kuluarutelusse ka tehnokraadid, kuna nemad on kuluvaldkonnas eh, eksperdid ja teiseks oluliseks eh, teemaks on see, kuidas Euroopa Parlament arutab seda teemat üksikute liikmesriikidega. põhjus, miks ma seda mainin, on selles, et eh, nende raportite koostamisel peame me võtma arvesse erinevaid eh, liikmesriikides kehtivaid seadusandlusi. Eh, liikmesriikide vahel on seadusandlikke erinevusi, jah, loomulikult on ka ühisosa, kui me räägime andmekaitsest ja isikuandmetest ja loomulikult tuleb tagada see, et me tagame süsteemi raames kogutud andmekaitse. me peame otsustama, milliseid andmeid kogutakse, kes andmeid kogub, kes saab juurdepääsu nendele andmetele ning millised on andmete säilitamise perioodid. me peame andmete säilitamise aja osas kokkuleppe jõudma selleks, et kaitsta kodanike õigusi. ja ma usun, et kui me seda kõike arutame, peame me silmas pidama ka seda, mida proua Fajon ütles. ta ütles, et kaheteistkümnes liikmesriigis on pilootprojektid, me peame ka neid pilootsüsteeme vaatama ja nendest õiged järeldused tegema ja need järeldused tuleb suunata omakorda selle sellesse dialoogi, mida me sellel teemal tahame pidada äh, ma usun, et meil ei saa olema mitte institutsionaalsed erisused, vaid operatsionaalsed, operatiivsed, äh, need on need asjad, mida ma tahtsin siin välja tuua. ma tahtsin öelda ka seda, et äh, nendes aruteludes, mis meid nüüd ootavad, ei äh, ole peamiseks äh, asjaks ainult see, et meil on äh, suuremad mm, piirid, avatud piirid, loomulikult me oleme nõus selle osas, et me ei, me ei taha Euroopat kindluseks muuta, me ei taha Euroopat sulgeda, loomulikult me tahame avatud piire, aga me tahame neid piire ka kontrollida. kui võtta arvesse neid faktoreid, mis on muutunud viimastel aastatel ja mis on meie välise piirisüsteemi üle pannud meid üle mõtlema, siis me Äh, peame kindlasti rääkima ebaseaduslikult sisserändest. Äh, ma usun, et kontrollide teostamine on väga oluline ja see aitab meil tegeleda selle suure probleemiga. Äh, samas aitab see tegeleda ka seadusliku sisserändaga, kuna see aitab meil vabasid ametikohti täita, meil on vajadus spetsiifilise oskustega inimeste järele, aitäh. Mais voilà pourquoi je donne la parole à Madame Gomes qui... rohkem sõnasoovijaid ei ole aga äh, Euroopa Parlamendi sotsialistide demo-, fraktsioonist on üks sõnasoov siiski. proua Anna Komes. tahaksin esitada küsimuse komisjonile ja meie raportööridele. enne kui me hakkame rääkima selle süsteemi toimimise tehnilistest üksikasjadest, Äh, ja isegi võib-olla enne, kui me hakkame rääkima eesmärkidest ja proportsionaalsusest, tuleks ära äh, öelda see, et me keskendume väga palju rändele, vaestele rändajatele. aga äh, kuidas on lood rikaste nii-öelda reisijate rändajatega, kes sageli rahastavad terrorismi? kui me räägime arukatest piiridest, äh, siis äh, kas me võtame ka seda arvesse? see on ju samuti üks äh, kuritegevuse sissepääsmise viis, see kuldse viisasüsteem nii-öelda. komisjon on öelnud, et see kuulub liikmesriikide pädevusse aga kui me räägime e-piirist, siis see on väga-väga oluline inimestel on, inimesed, kellel on elamisluba, kellel on sagedase reisija staatus. võib-olla liikmesriigid hakkavad omavahel konkureerima nendel nõndanimetatud kuldsete, kullatud viisade pakkumises ja seetõttu jätame me ukse avatuks kuritegevusele ja siis äh, veel üks teema, mille, mis äh, tuli Luurekeskagentuuri lendudega seoses just nimelt väga hästi esile. tsiviilisikute eralennud Euroopa Liitu on äh, sageli täiesti ilma igasuguste kontrollideta ja piirikontrollis piir, piir, piirikontrollis ei võetaks sellega, seda üldse arvesse, nii et mõelge, kes või mis võib Euroopasse tulla, kui äh, nad lihtsalt sisenevad riiki õiges tsiviillennukis. Need küsimused vajavad samuti meie tähelepanu, äh, kui me räägime e-piiridest ja neile tuleks vastused leida enne, kui me hakkame rääkima tegevuskuludest äh, ja muudest toimimisega seotud üksikasjadest, tehnilistest Äh, suur tänu, äh, Anna Koomes ja äh, viimasena saab Rahvapartei fraktsiooni liikmena sõna härra. Senhora Presidente, eu queria começar em primeiro lugar por manifestar o meu. suur tänu. kõigepealt tahaksin omalt poolt toetada arukate. jaa me elame äh, keerulistel aegadel, terrorism on äh, tõeline oht meie jaoks. Portugal ähm, ähm, äh, mõtleb praegu uue riigi sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi peale, kui me räägime kolmandates riikide kodanikest. Portugal on üks oluline riik, kust kaudu liigutakse Euroopa Liitu, meil on Euroopa Liidu välispiir ka ja Äh, me tahame asendada oma olemasoleva süsteemi äh, sobivama süsteemiga ja äh, praeguseks peaks olema möödas aeg, mil templisse pass lihtsalt, passitempel lihtsalt löödi. sageli räägitakse siin esmajoones just andmekaitset. jah, loomulikult me peame silmas pidama seda, et isikuandmeid kaitstakse, kuid Äh, eraelu kaitse ei ole kõike välistav. Äh, mina olen ka jurist ja äh, on palju juriste, kes räägivad huvide konfliktidest ja kui valitseb huvide konflikt, siis tuleb leida tasakaalustatud lahendus ja tuleks valida kõige vähem koormav õiguslik lahendus ja äh, mida me peaksime kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast äh, äh, järeldama me väljendasime, väljastasime väga palju lühiajalisi viisasid. ja üheksasada inimest olid võltsinud oma reisidokumenti ja kui me vaatame õhupiire, siis ähm, inimesi äh, reisib järjest rohkem ja rohkem Euroopasse, see kasv on olnud isegi lausa kaheksakümmend protsenti, seitsmesaja kahekümnele tuhand-, äh, miljonile ja äh, üheksakümne üheksal koma üheksal protsendil siia tulijatest ei ole mingeid halbu eesmärke, nad on kas õpp-, õppijad või kes äh, iganes, kuid piisab ka murdosast äh, sellistest reisijatest, äh, kellel on halvad kavatsused ja sellega võivad kaasneda kohutavad tragöödiad ja me peame sellega tegelema. minu küsimused on järgmised uus Schengeni piisi, piirieeskiri ei näe ette piiriregistri loomist ja räägitakse endiselt templitest äh, Eh, selleks, et eh, paika panna riigi sisenemist ja riigist lahkumist ja selle aegu. teiseks, eh, piiriületuspunktides ähm, Äh, on vajalik kontroll, kui me räägime riigi sisenemisest, aga mõnikord räägitakse sellest, et seda kontrolli ei ole vaja, kui me räägime riigist väljumisest. ja kui me räägime riiklikest süsteemidest äh, ja äh, viisade aja ületamisest, siis siin on olukord selline, et süsteemid on väga erinevad ja need ei ole omavahel võrreldavad Äh, äh, sise, ähm, riiki sisenemise kuupäeva ei ole sageli äh, süsteemide erisuse tõttu võimalik võrrelda Schengeni alast lahkumise kuupäevaga, sellega tuleb tegeleda. Neid teemasid tuleb kindlasti ähm, silmas pidada, aga ma arvan, et see kõik, mida me siin arutame, on hea sõnum Euroopale väga raskel ajal. Ehm, volgens mij wordt in deze hele discussie een grote stap overgeslagen. Want om over... Äh, proua Maier, palun, suur aitäh! mul on tunne, et siin on asjad natukene sassi läinud. enne kui me saame rääkida arukatest piiridest, on meil üleüldse piire vaja. meil ei ole kindlust ähm, Euroopa näol, meil ei ole sisepiire ja välispiirid on lünklikud. ja ma usun, et me peame mõtlema sellele, kuidas oleks võimalik ähm, oma julgeolekut ähm, parandada äh, ja ebaseadusliku sisserände vastu võidelda. mina tahaksin teada, kas terroristid ja ebaseaduslikud sisserändajad, kes tuhandeid kilomeetreid äh, maha rändavad selleks, et Euroopa Euroopa Liitu tulevad, et kas neid me suudame tõesti hoida siit eemal nende uute elektrooniliste vidinatega meie välipiiridel? Euh, suur tänu, proua Meier, meil on nüüd mõned minutid küsimustele vastus, vastamiseks. kõigepealt äh, saab sõna proua Fajon ja siis ähm, kolleeg Demira, palun. Thank you, thank you. suur aitäh, suur aitäh, proua juhataja, suur aitäh kõigile väga väärtuslike mõtete eest kui ma teid siin kuulasin, siis äh, ma jõudsin lisajäreldusteni ja äh, lisaaspektideni, mida ma tahaksin äh, siin veel kord esile tõsta. kõigepealt, terrorism on väga tõsine oht, jah, ma olen sellega nõus. me oleme kindlasti kõik nõus sellega, et meil on vaja turvalisi piire Euroopas, aga kas me tõesti kasutame täielikult ära täna olemasolevaid äh, süsteeme, nagu härra Coelho ka mainis, äh, siis ja viis süsteemid, kas me kasutame neid praegusel hetkel täies mahus ära? enne kui me hakkame siin arutama uut piirisüsteemi lahendust, peaksime me endalt küsima, milline on arukate piiride peamine eesmärk või tõeline eesmärk ehm, ja kui me rääkisime regionaalsest ettepanekust, siis me rääkisime lihtsustas-, lihtsustamisest, aga miks nüüd liikmesriigid väga elavalt arutavad eh, seda, et kas anda juurdepääs ka õiguskaitseorganitele või mitte? Eh, milline on Euroopa Komisjoni poolne uus ettepanek, minu peamiseks mureks on see ja see küsimus on suunatud just komisjonile, et äh, meie Euroopa Parlamendis äh, liigume edasi, liikmesriigid äh, koos eesistujaga on ka aktiivsed, meil on Euroopa Parlamendis olnud arutelu, aga volinikult me kuulsime jällegi, et tema tuleb välja uue ettepanekuga järgmise aasta alguses aga mida see tähendab? Äh, kuidas me saaksime edasi liikuda, teades, et me saame üle vaadatud ettepaneku, aga mis selles ettepanekus sisaldub? Äh, mida me saame teha kuni äh, järgmise aasta alguseni, mil see praegune ettepanek äh, siis nii-öelda tagasi võetakse, kas see senikaua kehtib, see olukord on minu jaoks ebakindel. meil on praegusel hetkel kaheteistkümnes liikmesriigis käimas äh, seitsmeteistkümnes piiripunktis äh, piloottestimisfaas, me mm, testime seda, kas me peaks olema neli või kümme sõrmejälge, mm, kas näokujutis ka või mitte, millised on kõige paremad tehnilised lahendused arukate piiride puhul. novembriks saame me lõpparuanne, aruande ja selle põhjal Äh, kui investeeritudena juba nii palju raha saame me siis äh, pärast seda uue komisjonipoolse ettepaneku ja äh, mina tahaksingi, et riikide parlamentis toimuksid ka tõsised arutelud, sest väga palju küsimusi, väga asjakohaseid küsimusi on siin tõstatatud. kõigepealt kulutõhusus, mida me tahame, lihtsustamist või seda, et äh, kodanikud, kes Euroopasse tulevad, on potentsiaalsed kahtlusalused, kuidas me tahame liikuda edasi vabadustega Euroopas, Anna mainis siin terrorismi ja kõik mm, valmistab meile täna muret. Euroopas oleme võtnud ja võtmas väga palju erinevaid meetmeid vastu, aga me peame mm, mõtlema ka äh, tasakaalu peale, äh, me räägime siin liikumisvabadusest ja me peame mõtlema, kui palju raha me oleme äh, valmis kulutama uute süsteemide peale, samal ajal kui me olemasolevaid süsteeme täies mahus hetkel ära ei kasuta. Need on siis need aspektid, mida ma omalt poolt tahaksin veel tõstatada ja siin olid siis ka küsimused, mis olid suunatud komisjonile eesistujale, suur aitäh ja nüüd härra Dias de Mera suur aitäh, proua juhataja. kogu austuse juures vastan ma plokina nendele peamistele küsimustele, mis sellest arutelust on tõusetunud. kolmteist inimest võttis siin sõna. enamik neist tulid riiklikest parlamentidest äh, ja oli ka Euroopa Parlamendi saadikuid, kes sõna võtsid. Äh, mis puudutab Euroopa Parlamenti, siis sõna võttis siin kolm Portugali esindajat ja see äh, näitab, kui vitaalne on meie riik. Äh, mm, inimestel on erinevad huvid, kuid samas meie eesmärk on siiski ühine, aga milline on siis olukord? see on esimene küsimus, millele me vastuse peame leidma. milline on praegune olukord? praegusel hetkel on meil vana seadusloomeline ettepanek, mida on varasemalt palju kritiseeritud, suuresti just seetõttu, et eesmärk ei olnud seal piisavalt selge selgelt äh, paika pandud, defineeritud ja kuna neid eesmärke ei olnud piisavalt selgelt seal määratletud, äh, siis äh, kui me räägime eelarvelisest mõjust, siis me räägime üle miljardist eurost. praegusel hetkel on meil nüüd olukord teistsugune, Euroopa Parlament tahaks kaasseadusandjana saada rohkem sõnaõigust seadusloomelise paketi osas, mis koosneb tegelikult kolmest raportist. ja kui nüüd Euroopa Komisjon ütleb, et ta tuleb välja uue seadusloomelise ettepanekuga, olles ära hinnanud kuuesaja leheküljelise tehnilise raporti ja Ähm, pilootprojekti testifaasi tulemused. mida siis parlament ütleb, mida mina ja Tanja ütleme, mida meie peamised raportöörid ütleme, meie ütleme ei. enne, kui me kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta seadusloomelise algatusega välja tuleme, tahame me, et parlamendi hääl kuulda võetaks me tahame ka, et äh, liikmesriikide parlamentide häält kuulda võetakse, see kõik on alles alguseks sest eh, tänase ürituse laadseid eh, üritusi tuleb kindlasti veel, kus me kuulame ära ka liikmesriikide arvamused Äh, nagu Tanja ka ütles, äh, siis oluline on ka see, et seda teemat arutataks ka riiklike parlamentide vastavates komisjonides. Äh, siin ei saa olla olukord selline, et ainult komisjon tuleb välja omapoolse ettepanekuga. see seadusloomeline algatus või ettepanek peab liikuma läbi selle parlamendi siin, sellesse protsessi peavad olema kaasatud nii komisjon, nõukogu kui parlament. nüüd järgmiseks ärgem ajagem segi eri äh, eesmärke ja ma ütlen seda just oma Euroopa Parlamendi kolleegidele, äh, me peame esmased ja teisesed eesmärgid äh, selle ettepaneku puhul paika panema. ma ei räägi sellest, mida kõik piisavalt hästi teavad, mis nende kahe aspekti puhul on ühist, kuid me peame need kaks erinevat eesmärki paika panema, kui me räägime juurdepääsust andmetele äh, korrakaitseasutuste jaoks, eh, siis seda ei ole veel otsustatud. Eh, see teema on lahtine ja arutluse all. mina kaitsen oma seisukohta. Ähm, see on minu seisukoht ja loodetavasti ka minu fraktsiooni seisukoht. me ei tohiks ähm, komisjon ei ole veel praegusel hetkel otsust langetanud äh, otsust veel ei ole. oluline on ka see, mida nõukogu ja parlament otsustavad. jah, komisjon tuleb välja omapoolse ettepanekuga, aga ähm, nõukogu ja komi-, nõukogu ja parlament on äh, ka olulised. Äh, nemad esindavad ju rahvast. ja nüüd äh, kolmandaks kulude lihtsustamine, andmekaitse valdkonna lihtsustamine, piiriületussüsteemide vastavaks muutmine andmekaitsesüsteemiga, need on Tanja minu jaoks väga oluliseks mm, aspektiks. ja edasi eh, me peame koostöötusvõimet parandama, võtma arvesse seda, mida pilootprojekti raames eh, teada saadakse piirikontrollide parandamine, see kõik vastab Nunio kolmele küsimusele ka, Avramopolos vastas ka nendele. praegune süsteem ei toimi. templid ei ole mm, piisavalt äh, tõhus lahendus, äh, jah, infot saab äh, riiki sisenemisel, aga mitte riigist väljumisel, jah, mõnele inimesele antakse kuuskümmend, üheksakümmend päeva Schengeni piirkonnas viibimiseks, aga keegi ei tea, kas nad ületavad seda aega või mitte ka Türgi seisukoht oli väga huvitav kuulata, sellepärast et Türgi on ju tohutu suur riik ja Türgil on väga oluline roll mängida ka Euroopa julgeolekus. ja seda muidugi tingimusel, et äh, me anname süsteemilise juurdepääsu ka äh, õiguskaitseasutustele. Äh, teil oli võimalus nüüd öelda seda, mida te soovisite öelda ja mina olen nüüd palli taas teie väljaku poolele löönud ja ma ütlen, et see teema on Euroopa jaoks väga oluline. oluline on ka see, et Türgi äh, suure riigina ei äh, võimaldaks äh, võõrvõitlejatele juurdepääsu oma territooriumile. me peame tagama ka seda, et lihtsustatakse teabe juurdepääsu liikmesriikide pädevatele asutustele. Tanja ja ma ise Äh, teeme kokkuvõtte sellest, äh, mis on öeldud, äh, me teeme seda homme hommiku lõpuks, aga praeguseks on minu poolt ka kõik, suur aitäh nende ääretult huvitavate küsimuste eest. suur tänu, härra Dias de Mera ja proua Vassiljev, kas soovite sõna? suur tänu olen kolleegidega nõus prioriteetide küsimuses ja teisest eesmärkide küsimuses. ma arvan, et me teame kõik, et alati on olemas esmased ja teisesed eesmärgid. praegune süsteem aga ei toimi ja rändevood suurenevad me kõik kuulsime siin statistilisi näitajaid, mida siin on tsiteeritud, ebaseaduslik ränne, terrorismi oht, nagu proua Rosenberg siin mainis. maailm muutub. kuritegevus on piiriülene ja me ei saa üksinda piiriületussüsteemil tugevamaks muuta, pilootprojekt aga annab ehk vastused meie küsimustele. mis puudutab õiguskaitseasutuste juurdepääsule, siis äh, ma arvan, et meil kõigil on hea meel, et volinik Avramopoulos äh, ütles, et äh, uute e-piiride ettepaneku mõjuhinnanguga seoses arutatakse liikmesriikides õiguskaitseorganitele juurdepääsu taganemise üle eh, ning eh, alati peab olema tagatud põhiõigused ning eh, andmekaitse. nagu ma oma algses sõnavõtus ütlesin, oleme me valmis arvamusi vahetama ning tegema aktiivset koostööd kahe raportööriga, kes oma seisukohti on siin tutvustanud, oleme kõik ühel meelel, et uusi tehnoloogilisi vahendeid peaksime me tõhusalt kasutama oma piiridel, selleks et tuvastada eh, piiriületajad ning piirata mm, piiriülest kuritegevust. suur tänu! suur tänu, proua Siline! ja nüüd saab sõnu äh, komisjoni esindaja, väga palju küsimusi esitati proua Avramopoulosele nii Euroopa Parlamendi liikmete poolt kui liikmesriikide parlamentide liikmete poolt, nii et väga raske on täna komisjoni esindaja olla. suur tänu, ütleb proua Paik, püüan olla siin nagu härra Avramopoulos ning vastata mõningatele teie küsimustele. mis puudutab arve, siis sada kaheksa üks tuhat kaheksasada piiriületuspunkti on meil ja homme äh, kuuleme me ka sõnavõtte piirivalvuritelt, kes päris töötavad nendes piiriületuspunktides ja räägivad, kes räägivad meile, mida see töö täpselt tähendab. riigis, riigi sisenemise ja riigist lahkumise süsteem, äh, selle eesmärgiks on äh, muuta töö kergemaks nendest tuhande kaheksasajas piiriületuspunktis Äh, sel aastal oli piiriületuste arv kuussada miljonit, kakssada miljonit neist kolmandate riikide kodanike poolt. kakssada miljonit äh, kolmandate riikide kodanikku äh, ületasid edukalt piiri, mingisugust ebareeglipärasust seal ei olnud ja ebaseaduslikud sisenemised umbes kakssada kaheksakümmend tuhat. Schengeni piirikood, koodeks on tugev, ma arvan, et äh, mingeid suuri probleeme sellega ei tegele, äh, teki. Äh, meie süsteemide paranduste eesmärgiks on selle koodeksi rakendamist tugevdada ja kes siseneb Schengeni alale, jääb ikkagi koodeksi määrata. Äh, paar kommentaari ka ajastuse kohta, nagu volinik ütles, eesmärgiks on esita uus ettepanek järgmise aasta alguses, kindlasti tuleb arvesse võtta ka pilootprojektide tulemusi, millest kuuleme järgmise etapi käigus põhjalikumalt samal ajal töötame me loomulikult ettepanekute teiste osade kallal. volinik on e-piirile pühendunud ja sellepärast me ei olegi praegusel hetkel ettepanekut veel tagasi võtnud. ma saan aru, et see muudab olukorra keerulisemaks kõigi jaoks. me räägime praegu omavahel ettepanekutest, mis me, mis muutuvad, selles oleme kindlad. kuid kui me kavatseme ühendada äh, riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi registreeritud reisijate programmidega, siis on, äh, programmiga, siis on äh, mõistlik Äh, rääkida neist mõlemast, sellepärast et põhialustalad jäävad ju samaks. ja nagu kõigi õigusloomeliste ettepanekute puhul viime läbi mõjuhinnangu, mis hõlmab väga palju erinevaid elemente, sealhulgas ka õiguskaitseasutuste juurdepääs. mitte ainult see küsimus, aga see küsimus kindlasti jääb ka meie tähelepanu alla. ja meie praeguse ettepaneku puhul viisime samuti läbi mõjuhinnangu, äh, kus tõime välja oma plussid ja miinused äh, ja seda ka õiguskaitseasutuste puhul, äh, sellel oli väga suur eelis, et saab võidelda terrorismi vastu ja kuritegevuse vastu, kuid äh, igal asjal on oma hind, äh, andmekaitse, põhiõiguste tagamine ja nii edasi ja nii edasi. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal otsustas komisjon, et praegu pole õiguskaitseasutustele juurdepääsu tagamiseks õige aeg, seda võib kaaluda tulevikus äh, seda võttes arvesse viisa infosüsteemi kasutamisega seotud kogemusi ja arutelud Euroopa Parlamendiga on väga kasulikud selles valdkonnas, me võtame oma hinnangus seda arvesse, ma ei tea, mida see komisjon ütleb õiguskaitseasutuste juurdepääsu kohta, aga eelmise komisjoni koosseisu ajal me seda arutasime. mis puudutab äh, viisa infosüsteemi ja Schengeni infosüsteemi rakendamist, seda, kas liikmesriigid saavad ise midagi teha selleks, et sissi ja vissi tõhusamalt äh, rakendada. jah. kui meil me oma äh, Schengeni juhtimise raportites juhime sellele tähelepanu praegusel hetkel, hindame me VIS-i ja SIS-i, meie hinnangud valmivad järgmiseks aastaks ning äh, kui on mingisuguseid vahetulemusi, mida saab edastada, siis äh, kindlasti teeme seda, sellepärast et õigusloojate jaoks on väga oluline loomulikult, et kõik asjad oleksid teada võimalikult vara. mis puudutab kulusid ja eelarvet, siis sellest ma väga põhjalikult ei räägiks, nagu te teate, siis sisejulgeolekufondis on eh, eraldatud sihtotstarbeliselt seitsesada üheksakümmend üks miljonit eurot ja eelmise aasta uuring näitas, et eh, ühendatud süsteem aitab eh, korralikult kulusid kokku hoida komisjoni seisukoht on alati olnud, et meil peaks olema eelarve paigas mis kataks nii kesksed kulud ehk siis arendamise ja äh, toimimise kulud kesksele süsteemile, kuid äh, mis kataks ka liikmesriikide süsteemide kulud. Schengeni infosüsteemist on meil palju õppida, üks meist, äh, üks meie õppetundidest on see, et et ei tohi hakata süsteemi üles ehitama enne, kui on teada, milline see süsteem peaks olema ja ma arvan, et härra Koelho mõtles sedasama siin oma sõnavõtuga. üldiselt valitseb üldine arusaam äh, selles osas, milline äh, mõju peaks olema liikmesriikide rakendustele äh, varasemad kogemused on läinud liikmesriikidele väga kalliks maksma, nii et eelarve peaks olema piisav nii keskse süsteemi jaoks kui ka liikmesriikide süsteemide jaoks. ma arvan, et nüüd olen vastanud peamistele küsimustele, kuid rõhutaksin veel lõpetuseks, et põhiõigused on komisjoni jaoks väga tähtsal kohal, me räägime siin kolmandate riikide kodanikest, kellel on õigus samasugusele andmekaitsele ja andmete säilitamise eeskirjastikule äh, nagu Euroopa Liidu kodanikud. Äh, see ettepanek mõjutab Euroopa Liidu kodanikke samuti, sellepärast et äh, see aitab äh, kujundada Schengeni ala meie ümber ja seetõttu meie jaoks on väga oluline, et äh, me tagaksime, et kolmandate riikide kodanike puhul äh, oleksid kaitstud samad õigused nagu Euroopa Liidu kodanike puhul. Euroopa Liidu kodanikke see süsteem ei hõlma, kuid me usume, et e-väravate suurem kasutamine toob kasu siiski kõigile. proua Gomes, ma vastasin, ma unustasin vastata teie küsimusele, te viitasite samale küsimusele juba juba eelmine kord ja mis puudutab neid kuldseid viisasid, siis see on valdkond, mille puhul komisjonil puudub pädevus, kuid ma jätan teie komisjonid me-, kommentaarid meelde ja edastan neid meie volinikule ja saadetakse teile tõenäoliselt ka äh, täpsem vastus, see teema ei ole äh, nii otseselt e-piiriga seotud, aga poliitiliselt väga täht-, tähtis äh, teema siiski. meie jaoks äh, e-, e-piiri põhimõtted kehtivad nii vaestele kui rikastele, sõltumata sellest, kuidas nad piirile satuvad. ja homme äh, räägitakse täpsemalt võib-olla üksikasjalikest tehnilistest külgedest ka sellest, kuidas kohelda eralennukeid ja erajahte. suur tänu kõikidele kolleegidele, esiisistujale, meie raportööridele Äh, suur tänu kõikidele kolleegidele, kes on osalenud meie arutelus, paari hetke pärast äh, jätkame oma tööd ja paluksin nüüd tulla siia poodiumile need, kes järgmises äh, ürituse osas sõna võtavad. Good afternoon. Um, if we can start uh, our session uh.... hakkame nüüd pihta oma tööga. Äh, tere pärastlõunast aega kõigile paar sõna ka minu poolt rumeenia keeles ja siis jätkame oma tänaste esinejate esinejate, äh, esinejatega. me kõik äh, oleme ühel meelel, olen ma veendunud, et äh, tänases Euroopas on meil vaja kaasaegset süsteemi, usaldusväärset süsteemi meie piiride haldamiseks ja minu meelest Schengen võib olla meie süsteemiks. Schengen iseenesest ei ole meie jaoks probleem, probleemiks, see võib olla meie lahenduseks kasutades AKI antud äh, vahendeid ning neid tugevdades äh, on võimalik äh, Schengeni ala ära kasutada selleks, et edendada meie põhiõigusi ja põhivabadusi. ma arvan, et see on ka suurepärane võimalus oma ühiseid väärtusi kuulutada ja meie ei tohiks langeda populismi ohvriteks me kõik teame, mida Schengen tähendab meie Euroopa kodanike turvalisuse ja julgeoleku jaoks. Rumeenia ei ole Schengeni ala äh, liige, kuid äh, me täidame kõiki selle süsteemi äh, nõudeid. kahe tuhande kümnendast aastast oleme me olnud ka pilootprojektis osaliseks me oleme de facto Schengeni ala öö, äh, pilootprojekti liide ning meie aitame kaasa liikmesriikide turvalisusele. ja ma arvan, et seetõttu üheskoos mõistame, et meie rume-, rumeenlased tunneme, et meid on ebaõiglaselt koheldud, äh, kui meie liitumist Schengeni alaga öö, äh, koheldakse lähtuvalt poliitilistest kriteeriumitest ja mitte öö, äh, konkreetsetest tehnilistest öö, äh, kriteeriumitest. eelmise koosoleku osa arutelu oli äärmiselt huvitav ja nüüd me jätkame oma tööga, tahaksime rääkida tehnilisematest külgedest ja jätkame siis äh, arvamuste vahetust. kõigepealt saab sõna härra Rosenburg äh, komisjonist, kes äh, osales tehnilises, tehnilise uuringu koostamisel ja enne, kui me hakkame oma tööga pihta, paluksin kõikidel liikmetel, kes soovivad sõna, sellest märku anda, täites roosa vorm selle kohta, siis me kogume kõikide sõnasoovijate nimed kokku ja meil on võimalik seejärel jätkata võrdse ja avatud aruteluga. härra Rosenburg, teil on sõna uh,. Thank you, madam chair um,. Honorable delegates. suur tänu, proua esinaine, kallid rahvasaadikud, kallid kolleegid, komisjon äh, lõpetas oma tehnilise uuringu e-piiridest kahe tuhande neljateistkümnenda aasta oktoobris. me tutvustasime selle uuringu tulemusi libe komisjonile kuueteistkümnendal oktoobril tutvustasime suuremat osa sellest uuringust, detsembris arutlesime ka kulude üle ning pärast seda toimus veel kaks mitteametlikku kohtumist. kogu uuring on samuti äh, internetis kättesaadav, see on üle kuuesaja lehekülje pikk, kõik need leheküljed on seal olemas ja seetõttu ähm, paljude jaoks see, mida ma teile täna räägin, on juba tuttavam. aga et teie mälu värskendada, püüan siiski peamised elemendid meie uuringust kokku võtta. Äh, paraku äh, pean ma palju vahele jätma, sellepärast et aeg on napp. nagu te teate, tehniline uuring on esimene samm nõndanimetatud proof of concept'i või kontseptsiooni äh, katsetamise faasis, järgmine faas on katsefaas, testimise faas, millest me räägime veel täna hiljem juba kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta komisjoni algse ettepaneku aruteludes tõstatasid nii Nõukogu kui Euroopa Parlament mitmeid tehnilisi äh, toimimise ja kuludega seotud küsimusi ja meie uuringu eesmärgiks oli vastata nendele tehnilistele toimimisega seotud ja kuludega seotud küsimustele. meie ei keskendunud poliitilistele küsimustele, mida siin ka tõstatati, nagu volinik mainis, kuid tehnilised küsimused olid meie uuringu aluseks. jagati need küsimused ja teemad neljaks, kõigepealt süsteemi ülesehitus, biomeetriline süsteem, mida kasutada andmega, andmetega seotud küsimused ja mõju piirimenetlustele. viies teema, kulud on üks osa kõikidest ülejäänud neljast teemavaldkonnast. mis puudutab süsteemi ülesehitust, siis kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta komisjoni ettepanekus tutvustati riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi ja registreeritud reisijate programmi kahe eraldi süsteemina, mille, mille puhul pole omavahelist äh, sidet. uuring on näidanud, et ühe ühtse süsteemi ülesehitamine, kus, mis oleks hõlmatud nii äh, riiki sisenemise, riigist lahkumise süsteemi ja registreeritud reisijate programmi äh, süsteemi elemendid, oleks kasulikum. see vähendaks äh, nii arengu kui toimimiskulusid ja mm, aitaks vältida andmete kordamist ühe süsteemi ülesehitamine, nagu öeldud, on odavam, nagu kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta ettepanekus samuti oli öeldud ja see vahe on tegelikult päris suur, umbes viiskümmend miljonit eurot üle nelja aasta jooksul. teine teema, millega meie uuringus tegelesime seoses süsteemi ülesehitusega, oleks selle ühtse sisenemise, lahkumise ja registreeritud reisijate programmi süsteemi seos viisa infosüsteemi VIS-iga nagu kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta äh, ettepanekus äh, juba öeldud, äh, ESRTP ja VIS on ühtse biomeetrilise süsteemiga süsteemid, teiseks sisenemise, lahkumise ja registreeritud reisijate programm peaksid igal juhul saama esitada päringuid VIS-i süsteemile, kui, et kontrollida, kas reisijal on kehtiv viisa nii et ükskõik, millise süsteemi ülesehituse kasuks me otsustame, süsteemid peaksid äh, saama omavahel suhelda Äh, registreeritud reisijate programm peab siis saama suhelda VIS süsteemiga. mis puudutab aga süsteemi ülesehitust, siis meie oma uuringus käsitlesime kolme varianti. üks siis äh, riiki sisenemise riigist lahkumiste süsteemi, registreeritud reisijate programm on eraldi VIS-ist, siis need süsteemid on integreeritud juba algusest peale VIS-i sisse ja kolmas süsteem, äh, alustame sisenemise, lahkumise ja registreeritud reisijate programmiga eraldi, kasutades mõningaid VIS-i elemente ning töötades selle suunas, et süsteem süsteemid oleksid lõpetuseks täielikult integreeritud. uuringu tulemusena äh, tegime järelduse, et kolmas on kõige parem variant, sellepärast et äh, registreeritud reisiprogrammi ülesenemise lahkumise süsteemi eraldi äh, toob endaga kaasa ülesannete kahekordistamise, teine variant, sellel on oma toetajad, kui ütleme, uuringus me jõudsime järeldusele, et et täielikult integreeritud süsteemi loomine kohe algusest peale on oma riskidega, sellepärast et ähm, ähm, paljudes liikmesriikides kasutatakse seda süsteemi kogu aeg ning kui me kohe uue süsteemi sinna külge äh, loome, siis äh, see mõjutab süsteemide toimimiskindlust väga tõsiselt liikmesriikides ja liikmesriikide korralduslikke külge samuti. nii et äh, operatsioonilised üle, toimimisega seotud riskid äh, tekivad sellega. see oli kindlasti üks meie õppetundi oma Schengeni infosüsteemist omal ajal me pidime maksma tõsiselt selle vea eest kolmas variant, nagu ma ütlesin, oli meie arvates uuringus kõige parem, kasutatakse mõningaid VIS-süsteemi elemente uue süsteemi puhul, see oleks turvalisem ning äh, hoolimata sellest, et arengud, arenduskulud oleksid suuremad, oleks lõppkokkuvõttes äh, odavam kui teine variant siis äh, analüüsisime uuringus samuti liikmesriikide süsteemidega seotud ühenduslülisid, äh, seda on siin mitu korda mainitud, kolmeteistkümnes liikmesriigis on liikmesriigi süsteemid olemas, mis on võrreldavad äh, riiki sisenemise, riigist lahkumise süsteemiga. Nendel, need liikmesriigid soovivad loomulikult kuludega seotud ja toimimisega seotud põhjustel, et nende liikmesriikide süsteemid oleksid täielikult lõimitud tulemasse ühtsesse süsteemi ning ähm, Äh, uuringus tegime me ettepaneku koostada selline riiklik äh, unikaalne rakendus, mis võimaldab äh, suhteliselt taskukohase hinnaga nende liikmesriikide süsteeme ühendada üht keskse süsteemiga ja samal ajal võimaldab ka nendel liikmesriikidel, kellel süsteemi veel ei ole, seda üles ehitada. siis biomeetriline tunnus. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta komisjoni ettepanekus mainitakse sõrmejälgi kui ainukest biomeetrilist tunnust. kümme sõrmejälgi sisenemise ja lahkumise süsteemi jaoks ja neli sõrmejälge registreeritud reisijate programmi jaoks. see on AKI-ga kooskõlas VIS-i e, e-passide ja elamislubade küsimustes biomeetria vallas äh, on toimunud mitmeid tehnilisi arenguid ning sõrmejälgede võtmine maapiiridel äh, võib äh, olla raskendatud, kui seda tuleb võtta suu-, kui seda tuleb teha suurel määral, nii et seetõttu kaaluti ka muid võimalusi, kaaluti põhimõtteliselt tegelikult kolme võimalust, ainult sõrmejälgede kasutamist, siis ainult näo kujutise või foto kasutamist ja kolmandaks kaaluti siis kombinatsiooni sõrmejälgedest ja näopildist. uuringus jõutakse järeldusele, et mida rohkem on sõrmejälgi võetud, seda paremad on tuvastamise võimalused ja kontrolli võimalused, aga samal ajal toob see endaga kaasa äh, suuremaid ooteaegu ja viivitust nii reisijate jaoks kui ka piirivalvurite jaoks. siis äh, üks, ühe sõrmejälje või ühe äh, näokujutise kasutamist kaaluti samuti. kui otsustatakse äh, tuvastamisega tegeleda reaalajas piiridel, siis peab olema vähem kasutusel vähemalt üks või, või mõni sõrmejälge nii tuvastamiseks või ka kontrollimiseks oleks äh, kõige parem meie uuringu tulemusena kasutada kombineeritud lahendust, äh, mis äh, annab võimaluse tegutseda kiiresti ja tõhusalt. E-piiri paketi eesmärgiks on välispiire paremini hallata ja seetõttu näopildi kasutamine ja biomeet-, biomeetrilise tunnusena või kombineerituna piiratud arvuga sõrmejälgedest oleks piisav. kui läheneda biomeetrilisele küsimusele kulu perspektiivist, siis foto kasutamine ilma sõrmejälgedeta on kõige odavam, see ei üllata kedagi ja vahe selle variandi ja kümne sõrmejälje vahel on kakskümmend kolm miljonit kolmas teemavaldkond, andmed, andmete säilitamine. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta komisjoni ettepanekus mainiti äh, riiki sisenemise, riigist lahkumise süsteemi puhul kande säilitamise ajaks kuus kuud ja viibimisaja ületajate jaoks viis aastat. ja registreeritud reisijate programmi puhul on andmete säilitamise aeg viis aastat pärast reisija staatuse lõppu ja uuring näitab, et neid võiks paremini ühtlustada äh, sisenemise lahkumise süsteemi puhul on säilitamise aeg tõenäoliselt liiga lühine, ei võeta arvesse piirikontrolli menetluse äh, erinevaid omapärasid ja kui eelmiste äh, viibimiste andmed kustutakse väga kiiresti, siis peavad reisijad uuesti ennast registreerima sagedamini ja äh, see tähendab ka seda, et piirivalvurid näevad ainult väga lühikest perioodi reisija reisi ajaloost nii-öelda näiteks äh, võtame praegu passi, äh, piirivalvur saab vaadata passi, passis äh, on näha kogu reisi ajalugu selle isiku puhul võib-olla isegi kümne aasta jooksul. nii et reisijate mugavuse seisukohast ja ka piirivalvurite töö seisukohast võiks pikendada andmete säilitamise aega riiki sisenemise, riigist lahkumise süsteemi puhul. mis puudutab andmestikku, mis on vajalik selle süsteemi toimimiseks, siis see võiks olla väiksem kui esialgu, esialgses ettepanekus, esialgu räägiti kolmekümne kuuest andmepunktist ja uuringu tulemusena jõudsime selleni, et kahekümne kuuest andmegrupist piisaks äh, sisenemise lahkumise süsteemi puhul ja reis, registreeritud reisijate programmi puhul kolmkümmend kolm äh, kannet äh, ja teemat jääb jõusse. ja mida vähem andmeid, seda kiirem ka piiriületus, siis nüüd veel ka õiguskaitseasutustele juurdepääsu tagamine, ma ei räägi siin poliitilisest küljest, kuid mainiksin, et meie uuringus me analüüsisime seda, mis läheks maksma see, kui õiguskaitseasutused saavad seda süsteemi kasutada. tark ja riistvara täienduskulud ei ole tegelikult eriti kõrged umbes kaks koma viis miljonit oleks arengu, arenduskulud ja hooldus- ja tegevuskulud oleksid aastaselt umbes null koma kaks miljonit eurot, nii et, et need kulud siin probleeme ei valmista. aga oluline on see, et kui, äh, millal lubatakse seda juurdepääsu ja kui andmeid säilitatakse ainult kuus kuud nagu esialgses ettepanekus, siis see ei oleks võib-olla üldsegi huvitav õiguskaitseasutustele Äh, mõjuhinnangus kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta ettepanekule äh, soovitati, et kui äh, õiguskaitseasutustele tagatakse juurdepääs, siis oleks soovitatav andmete säilitamise aeg viis aastat ja sellisel puhul arengukulud oleksid kolmkümmend kaks miljonit ja iga-aastane toimimiskulu oleks umbes üheksa miljonit, kui andmete säilitamise aega pikendada piirikontrollimenetlused. uuringus me analüüsisime ka seda, kuidas millised on praktilised raskused biomeetriliste andmete kogunemisega, kogumisega piiril. loomulikult õhu, mere, maapiiridel on olukorrad erinevad, ka erinevates Schengeni piiripunktides on olukorrad erinevad, me peaksime looma sellise süsteemi, mis sobib kõikide tingimustega ja kõikide oludega. seda me üritame oma katsefaasis siis välja töötada. on mitmeid elemente, mis mõjutavad ähm, ajakulu piiridel mul endalgi on praegu probleeme, mul palutakse äh, oma ettekanne kiiresti lõpetada, nii et ma üksikasjalikult sellest ei räägiks, kuid üks oluline potentsiaalne lahendus oleks äh, see nõndanimetatud protsessi kiirendi ehk äh, piirieelne registreerimine selvegeoskites mida tuleks teostada enne seda, kui äh, inimesed jõuavad piirikontrollipunkti. see aitaks tehnoloogilisi abivahendeid kasutades järjekordi lühendada. aga meie uuringus pakutakse teisi võimalikke lahendusvariante samuti välja. ja lõpetuseks, kui ma võiksin veel paari sõnaga kommenteerida registreeritud reisijate programme, siis me oleme pakkunud välja ka uue rakendussüsteemi, mis kergendaks taotluste kasutamist, algselt on eesmärgiks äh, lubada inimesi, inimestel, kes on riigi sisenemise ja lahkumise süsteemis juba sees, äh, online äh, registreerida, see aitaks raha kokku hoida, aitaks aega kokku hoida ja oleks suurepärane lahendus ja nüüd ma pean siis oma otsad kokku võtma, ehk siis räägime hiljem täpsemalt. härra Rosenberg, jah, mul on küll siin võim, kuid paluksin lahkelt siiski soovituslikult kõnelejatel oma kõne ajast kinni pidada ja nüüd saab sõna härra Butarelli. palun suur tänu, proua juhataja, ma tahaksin kõigepealt äh, tänada Liibe komisjoni selle väga lahke küllakutse eest. tänane arutelu siseriiklike parlamentidega selle paketi osas on, on väga-väga oluline selleks, et äh, rääkida sellest väga-väga komplekssest äh, asjast. eelkõnelejad andsid äh, täna väga kasuliku ülevaate praegusest hetkeseisust selle paketi puhul ma pidin täpsemalt äh, rääkima andmekaitse vaatevinklist, ähm, sellest niinimetatud kontseptsiooni kinnituse poolest, aga ma tahaksin natukene rääkida ka sellest paketist kui sellest. nagu te teate, minu eelkäija Euroopa Andmekaitse Inspektsioonis võttis kahe tuhande kaheksandal aastal ja ka kahe tuhande kaheteistkümnendal ja kolmeteistkümnendal aastal vastu kaks äh, seisukohta selles küsimuses, seda koostöös äh, artikkel kakskümmend üheksa töögrupiga ja äh, arvestades siis arvamusi, mis võeti vastu selles ähm, kontekstis ka kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ja need otsused siis puudutavad kontseptsiooni, äh, millega toodaks sisse Euroopa Liidu territooriumil elektroonilised riiki sisenemise ja sealt lahkumise süsteemid, see ei ole midagi uut. Äh, täna me aga me märgime seda, et Euroopa Liidu välispiiride haldamise tõhustamiseks on vaja astuda äh, Äh, uusi samme selleks, et muuhulgas võidelda ka ebaseadusliku äh, immigratsiooni vastu, kuid loomulikult peab rääkima ka sellest, kuidas äh, immigratsiooniametite vahel koostööd parandada, kuidas kaasajastada tänaseid süsteeme. andmekaitse mängib jätkuvalt äärmiselt olulist rolli, sellepärast et riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem puudutab äh, kõikide kolmandate riikide isikuandmete ähm, kogumist ja salvestamist, ähm, kes äh, siselevad siis Euroopa Liitu ja ei keskendu mitte ainult konkreetsetele andmesektoritele, näiteks nagu biomeetria, vaid ka te kõiki teisi andmegruppe ja see puudutab ka muidugi meie korrakaitseorganite tööd. mis ma tahaksin teile täna kindlasti öelda, on see, et äh, me ei ole äraootaval seisukohal EDPS-is, vaid me oleme väga aktiivsed, me oleme andmekaitse aspektide osas andnud väga palju toetust ja abi ja me tahaksime, et seadusandjad Euroopa Liidus, Nõukogu ja parlament mõtleksid uude tehnoloogiate kasutamisele. Nad peaksid seadma väga konkreetsed eesmärgid selle süsteemi eesmärkide osas. piloot äh, näeb ette siis ähm, teste, äh, proove konkreetsete päris reisijatega mitmetes äh, piiripunktides. ja meie jaoks on muidugi oluline see, et kuidas lahendatakse seal andmekaitsega seonduv selle piloodi puhul. ja praegu meile tundub seda, et isikuandmeid käideldakse selle äh, piloodi all äh, vastavalt passi andmetele ja mis on õiguslikuks aluseks sellele ja tundub, et äh, andmete omanikud peavad selleks andma, andma sellele heakskiidu. meil iseenesest ei ole vastuväiteid sellele õiguslikule alusele ja kui inimene, kes piloodis osaleb, äh, on teadlik sellest protsessist ja kui tõesti ta on andnud, nii nagu seadus ette näeb, vaba öö, heakskiidu sellele, siis võib see niimoodi ka edasi minna. aga mis nüüd on väga oluline, on see, et kuidas EULISA ja liikmesriigid neid andmeid käitlevad. seaduse kohaselt peavad selle üle kontrolli omama meie inspektsioon ja siseriiklikud andmekaitse inspektsioonid. ja sellepärast äh, olemegi meie siis Euroopa Andmekaitse Inspektsioonis pidevas kontaktis Euroopa Komisjonide ja EULISA esindajatega ja me tahame tagada selle, et isegi juba poliit-, pilootfaasis äh, käideldakse andmeid äh, rangelt seaduse kohaselt. ma tahaksin siinkohal vahemärkusega mainida, et ma kohtusin hiljuti härra Karkoviga, selleks, et äh, analüüsida seda, et millised on äh, seaduslikud perspektiivid erinevate andmekategooriate analüüsimisel, äh, kui seda tehakse puhtalt statistilistel eesmärkidel, kui tegemist on näiteks anonüümsete andmetega, andmete kogumisega, aga ka sellega, mis puudutab näiteks seda, et selliste andmete kogumist, mis toob välja isiku ja, konkreetselt ja nii edasi. me oleme julgustanud äh, kõiki eh, esindajaid eh, olla pidevalt ühenduses eh, omaenda andmekaitse inspektsioonidega, et jälgida seda, et kuidas pilootfaasis oleks juba eesmärgid saavutatavad, ilma et peaks võtma liialt sekkuvaid meetmeid. aga ma pöördun ka palve ka teie poole selles osas, et me peame mõtlema sellele, kuidas nüüd äh, tänast äh, kogemust arvestades äh, käitume edasi tulevikus. PNR arutelude jooksul reisiinfosüsteemi osas me juba oleme öelnud, me ei ole vastu põhimõtteliselt ühelegi meetmele, aga Äh, see tähendab ka seda, et, äh, et kõik need süsteemid peavad ju ja ettepanekud vastama siiski seaduslikule ja härra Demera on sellele ka oma raporti eelnõus väga selgelt viidanud. ta nimelt soovitab äh, kõikehõlmavat lähenemist, kus eriti pöörataks tähelepanu andmekaitse mõjuanalüüsile selles osas, mis puudutab siis korrakaitseorganite juurdepääsu kogutud andmetele. härra De Meera rõhutab oma raportis äh, seda, et kiirendajate äh, kasutamine ei või tuua soovitud tagajärgi ja härra De Meera viitab ka sellele, et äh, tuleb kõik eesmärgid väga selgelt kirja panna ja põhjused, miks see süsteem on äh, välja arendatud ja siis see, mida ütles täna juba ka härra Coelho, millised täna käibel oleva süsteemi osad on kasutatavad ka uues süsteemis, nii et äh, me kutsume teid kõiki üles väga ettevaatlikult analüüsima seda, et millised on nende ettepanekute tegelikult põhjused äh, ja kuidas tagada see, et millistel alustel korrakaitseorganid saavad juurdepääsu kogutud andmetele ja seda tuleks kindlasti analüüsida hoopis teisest vaatevinklist loomulikult lisaks äh, sellele peame me väga ettevaatlikult vaatama ka seda, kuidas äh, kohelda andmete omanike õigusi, kuidas kaasaegses äh, ühiskonnas saaks neid õigusi veelgi toestada, eriti mis puudutab siis kohtusse pöördumise võimalusi ja nii edasi hetke pärast tuleksin äh, tagasi oma eelkäija ühe märkuse juurde, ta nimelt ütles kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta arvamuses, äh, et äh, tema jaoks on selge selle meetme eesmärk, aga eelmine pakett tundus tema jaoks olevat esitatud ilma selleta, et oleks selgelt pandud paika see Euroopa poliitika äh, viibimise aja ületanud inimeste osas ja ta viitas siin Frontexi poolt kogutud andmetele ebaseadusliku riigis viibimise kohta ja sellest analüüsist tuli välja, et väga paljud üle aja äh, Euroopa Liitu jäänud inimesed olid pärit riikidest, kus on vaja Euroopa Liidu sisenemiseks viisat nii et see on asi, millele ma paluksin teile mõelda, taolised analüüsid on väga tähtsad loomulikult on äh, piiride, piirikontrolli tõhustamine äh, täiesti õigustatud eesmärk, aga see, et kuidas äh, seda seaduslikult tehakse, on veel lahtine. nii et me kutsume teid üles mõtlema sellele, et kuidas kui see on vähegi võimalik, ära kasutada VIS süsteemi. ja kindlasti äh, tahaksime me äh, et te mõtleksite ka sellele, millistel alustel antakse juurdepääs korrakaitseorganitele, sest et siis enam ei kehti ähm, see põhimõte, et andmete kogumine on mingi konkreetse eesmärgi jaoks ainult heaks kiidetud. me kavatseme jätkata aktiivset osalemist äh, selles arutelus, oleme pidevad kontaktis tulevikus ka teiste osapooltega. pilootfaas äh, loodetavasti kujuneb pikemas perspektiivis väga dünaamiliseks äh, ja me oleme valmis muidugi kõigiga pidama dialoogi ka tulevikus. suur tänu, härra Butarelli, loomulikult äh, me loodame samuti, jääme samuti toetuma teie mm, uuringutele, aga nüüd mm, viimasena kõnelejate seast saab sõna härra Karkov, kes on Euro-, EU-LISA direktor ja nagu ma saan aru, praegu EULISAs viiakse läbi praktilisi teste ja tehnilisi uuringuid. härra Karkov, teil on sõna. suur tänu, proua esinaine ja tere pärastlõunat kõigile! EULISA agentuur on täna väga hea meelega äh, osaline selles arutelus, sest et me peame seda komisjoni algatust väga oluliseks ja teemat väga oluliseks. nagu komisjon ka meile meelde tuletas, uuring, mis esitati eelmisel aastal, tegi üsna mitu järeldust ja tõi välja mõned valikuvariandid piloodi, pilootprojekti eesmärk, mida meie agentuur siis sellel aastal on rakendamas, äh, on äh, tuua siis tõendeid enamuste nende järelduste kohta, eriti selles osas, mis puudut-, puudutab tehnilisi valikuvariante, ähm, selleks, et kiirendada piiriületust ähm, ja muuta see meeldivamaks reisijate jaoks. pilootprojekti eesmärgiks ei ole sugugi luua mingisugust äh, Ehm, prototüüpi ei äh, riigi sisenemise, ei riigist lahkumise ega ka ETP süsteemi jaoks, aga see on iseenesest siiski suhteliselt lai piloot, mis arvestab erinevate tehniliste vajadustega ja peab siis andma hinnangu ka sellele, et milline on nende meetmete mõju piiri ületamisele. ja kui on võimalik, siis peaks selle piloodi käigus äh, kogutama kokku siis ka piirivalvurite ja piloodis osalevate reisijate kogemused piloodi ähm, ulatus pandi paika koostöös Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja liikmesriikidega ja see hõlmab endas siis kolmeteist ähm, väga keerulist äh, proovi äh, juhtumit siis äh, ja need valiti siis vastavalt komisjoni poolt ähm, esitatud uuringule ja lisaks sellele on ka veel kümme analüüsi faasi, kus faas, eh, kümme analüüsi, mis esitatakse, millel siis tehnilisi teste pole vaja. esimesed tulemused peaksid tulema selle aasta septembris ja kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpus siis novembris eh, peaksime esitama lõpparuande, mis eh, toob siis välja lõppjäreldused selle komisjoni ettepaneku osas ja loomulikult komisjon siis hakkab sellele mõtlema uut ettepanekut tehes nüüd, mis puudutab äh, hetkeolukorda meie agentuur on ettevalmistava tööga lõpetanud ja on hakanud siis käivitama seda asja juba ja esimesed testid äh, ongi ette nähtud äh, märtsi teises pooles. kaksteist liikmesriiki osalevad selles piloodis ja viiakse see pilootprojekt läbi siis seitsmeteistkümnes piiripunktis üks selle pilootprojekti peamistest mõtetest on see, et me tahame äh, proovida erinevaid tehnoloogialahendusi äh, kõikidel piiridel, maa, mere ja õhupiiril. nii et äh, piiriületuspunktid, mis piloodis osalevad, on siis just nimelt kõikidest erinevatest piiritüüpidest on täiesti selge, et andmekaitse on selles ähm, vallas väga oluline küsimus e-piiride puhul ja ka pilootprojekti puhul. ma tõuksin rõhutada tõsiasja, et äh, meie agentuur on olnud, äh, on küsinud nõu ka Euroopa andmekaitse inspektorilt äh, selle piloodi ettevalmistamisel äh, ja me oleme pidevalt, nii nagu härra Butarelli ka ütles, nendega ka äh, siis piloodi rakendamise faasis äh, ühenduses, et tagada, et kõik tehakse õigesti. väga oluline on siinkohal mainida seda, et meie agentuur ise ei kogu ega ka ei talleta kusagil isikuandmeid selle pilootprojekti puhul, seda tehakse siiski siseriiklikes ametites ja oleme olnud ühenduses ka andmekaitse inspektoritega liikmesriikides, alles eile esitas üks andmekaitse inspektor oma kontseptsiooni nende testide jaoks, mis nende riigis läbi viiakse. ja, ja selle kohta, kuidas tagada see, et see vastab siseriiklikule andmekaitse äh, seadusandlusele ja ma võin teile kinnitada Euroopa Parlamendi saadikutele ja Rahvusparlamentide esindajale, et meie agentuur võtab väga tõsiselt andmekaitse küsimusi. teisalt aga kavatseb äh, meie agentuur kõikides piiriületuspunktides, kus see pilootprojekt käivitub, läbi viia teavituskampaania selleks, et kõikidel reisijatel oleks äh, piisavalt informatsiooni ja nad mõistavad, äh, milles see piloot seisneb ja enne, kui nad selles osalevad nende andmete, isikuandmete hindamise kohta on siis tulemas palju infot piiripunktidel. ja väga oluline on muidugi siin ka see, et me oleme teinud ähm, selle piloodi käivitamisel tihedat koostööd paljude teiste huvipooltega, näiteks nagu Inimõiguste Amet, äh, ja ka nemad äh, panustavad meie lõpparuannet ja siis meil ongi äh, ülevaade ka natukene parem selle kohta, et äh, milline mõju on nendel tehnoloogilistel äh, lahendustel inimõigustele, põhivabadustele, mida pilootfaasis kasutatakse. ehk teisisõnu siis pilootprojekt ei keskendu mitte ainult tehnilistele aspektidele, vaid ka sellele, et mida need tehnoloogilised valikuvariandid tähendavad piiriületusele kui sellisele. ja lõpetuseks ma ütleksin, et äh, pilootprojekti äh, ettevalmistamine ja selle rakendamisele üleminek on täiesti ajakavas, me oleme äh, pidevas ühenduses kõikide huvipooltega, anname ülevaateid, ülevaate arengu kohta minu jaoks on selle pilootprojekti puhul ja ka e-piiride puhul väga oluliseks läbipaistvus ja just nimelt äh, kontaktis püsimine kõikide huvipooltega, sest muidu see ei ole edukas. suur tänu, härra Karkov. nüüd ma tahaksin hea meelega anda sõna kolleegid teile, meil on äh, üle neljakümne minuti meil on siin äh, kõnesoove juba esitatud ja enne kui ma annan sõna proua Anna Neemessele Poolast, tuletaksin teile siiski veel meelde, et palun täitke see roheline või vabandust, roosa äh, leht äh, selleks, et meil oleks natukene lihtsam ülevaadet saada sellest, kes sõna soovib. me tahame nimelt pidada maha siin sisutiheda arutelu ja seega kutsun teid üles, kasutage ära seda, et meil on siin kolm eksperti kohal. ja me selliste dialoogide läbi ju õpime teineteiselt päris palju ma ei kutsu üles siin mitte ainult muidugi äh, Rahvusparlamendi liikmetel sõna võt-, võtta, vaid ähm, ka parlamendiliikmetel, aga nüüd siis Anna Neemesele sõna Poolast proua Nemes, palun. suur aitäh, lugupeetud juhataja, ma tahaksin tänada kõiki neid kõnelejaid, kes siin on juba sõna võtnud, aga mina tahaksin ka omalt poolt mõned küsimused välja tuua selle süsteemi paindlikkus on minu jaoks ääretult olulise tähtsusega. meil on vaja saavutada teatud julgeolekutase aga aasta hiljem võib julgeolekutase vajadus, julgeolekutaseme vajadus olla hoopis teistsugune ja seetõttu tuleb tagada paindlikkus. Eh, süsteem peab olema piisav selleks, et sinna oleks võimalik lisada vajaduse korral ka lisaelemente ja ma tahaksin eh, viidata veel millelegi. me peame tagama eh, tasakaalu ühelt poolt Euroopa avatuse ja äh, Äh, julgeolekuaspektide ja kasvava ohutaseme vahel teisest küljest. ohutase ja selle mm, äh, suurus sõltub loomulikult riigiti, seda me peame arvesse võtma. oluline on see, et me valiksime sellise lahenduse, mis on kõikidele aktsepteeritav ja seda me peame tegema nii kiiresti kui võimalik. see süsteem Äh, mille me äh, välja töötame, peab olema ka kulutõhus. Äh, me ei mm, tohiks välja valida kõige odavamat või kõige kallimat süsteemi, vaid süsteemi, mis võimaldaks meil ka tulevikus seda kasutada. lisaks sellele on meil tag-, vaja tagada menetluste mm, suurem tõhusus Äh, see olukord, äh, need tingimused, milles me täna elame, tähendavad seda, et me peame väga sageli kiiresti reageerima uutele olukordadele, olukordadele ja äh, tänane arutelu siin saab panustada sellesse, et me ka tulevikus oleksime oma tegemistes tõhusamad, aitäh! suur aitäh, proua Neemest teile ja nüüd annan ma sõna härra Tim Ostermannile, kes on äh, Saksamaalt siseasjade komisjoni liige äh, ja ta kuulub Rahvaparteisse. palun, teil on sõna. suur aitäh, lugupeetud juhataja. Äh, ühe sellise suure projekti puhul nagu Arukate piiride projekt on oluline keskenduda tehnilisele ellurakendab vastavusele, seda tuleb kindlasti kontrollida enne, kui edasi liigutakse ja seetõttu on siis uurimis läbi viidud ja testifaasid on praegu toimumas. ja minul on üks küsimus härra Karkovile Äh, kulu ja aja põhjuste tõttu on otsustatud äh, pilootprojekti kaasata ainult osad EAS-i süsteemi äh, osad. milline on teie arvamus, kuidas see toob kaasa selle, et me saame usaldusväärsete järeldustega tulla välja kogu protsessi kohta? suur aitäh, härra Ostermann, teile ja nüüd annaksin ma sõna äh, härra äh, Lopez Aguilarile ja äh, tema on, ma pean ütlema, ka väga suur Rumeenia sõber, niisiis palun, teil on sõna. suur aitäh, äh, proua juhataja, mina tahaksin kõigepealt rääkida sellest poliitilisest aspektist, mida te mainisite, Rumeenia ja Bulgaaria on Schengeni alast välja jäänud, vaatamata äh, Eh, sellele, et Euroopa Parlament ja libekomisjon on eh, seda teemat tõstatanud. Eh, nad on öelnud, et kaks, need kaks riiki peaksid olema ka Schengeni ala sees, me oleme selle üle väga palju hääletanud eelmise Euroopa Parlamendi mandaadi ajal ja meie toetame endiselt seda, et Schengeni ala laiendatakse ka Rumeeniale ja Bulgaariale, et inimesed saaksid vabalt liikuda. aga Eh, see asi, mida ma tahtsin siin mainida, puudutab Euroopa Andmekaitse Inspektorit. Eh, ja tema osalemist selles arutelus. üsna ilmselge on see, et eh, väga paljud on mures selle pärast, kas rahaliselt see kõik on mõttekas või mitte, et võttes arvesse kõiki neid paljusid kuluartikleid ja kulutusi, äh, mis on teise põlvkonna äh, siis süsteemiga olnud seotud ja mis puudutavad siis kahte ja viisi ja neid tehnilisi aspekte, siis ilmselge on ka see, et äh, see kõik on väga segadust tekitav ja see kõik on väga segadust tekitav. siin on väga palju tehnilisi aspekte, mis selle kõigega kaasatud on ja võib juhtuda, et poliitiline aspekt jääb siin täiesti kõrvale. inimõigused äh, on alati väga olulised, kui me räägime ka tehnoloogilistest arengutest äh, andmejagamise valdkonnas kui me räägime Euroopa Liidu välispiiride integreeritud haldamisest, juhtimisest ja seetõttu ähm, mina tahaksingi rääkida sellest, et me peame olema teadlikud, et põhiõigused on siia ka kaasatud. Äh, andmekaitse inspektor, Euroopa andmekaitse inspektor ja tema seotus riiklike andmekaitseasutustega. Äh, mida äh, see kõik teile ütleb Euroopa kodanike teadlikkusest? Need kodanikud on ju need, kes Äh, meie ustele koputavad, kas nemad teavad, mis siin kõik kaalul on, millised on need küsimused, äh, mis on äh, konkreetselt seotud sellega ja teie olete rääkinud oma kogemusest seotud lisaagentuuriga, ametiga ja meie jaoks on see kõik üsna segane Euroopa Parlamendi saadikute jaoks ja ma olen kindel, et see on segane ka riiklike parlamentide esindajate jaoks, kes siia on kutsutud. aga mida Äh, need inimesed, kes meid siin jälgivad, äh, kes asuvad väljaspool, mida nad äh, sellest kõike teavad? Mm, põhiõigused on siia kaasatud sellesse arutelusse. millised on need tõenäolised mõjud, mida need uued biomeetrilised andmed mm, endaga kaasa toovad, kui neid käideldakse, käsitletakse äh, Eh, kuidas see kõik mõjutab eh, inimeste põhiõigusi, eh, nende inimeste põhiõigusi, kes tahavad ületada Euroopa Liidu välispiire? ja seda siis, siis kui Euroopa Komisjoni lõplik algatus liigub sinnamaani, et ta läbib Euroopa Parlamendi seadusandliku protsessi ning temast saab uus seadusandlik dokument Euroopa tasandil, aitäh! suur aitäh, Eh, suur aitäh teiepoolse toetuse eest. Eh, tahaksin tänada mitte ainult teid, vaid eh, kõiki neid saadikud, kes on hääletanud Rumeenia liitumise poolt Schengeni alaga ja ma loodan, et meil on kõigi teiega võimalik seda mm, arutada. ma ei taha seda siin muuta tõotuseks, millega lubatakse Rumeenia ja Bulgaaria liitumine Schengeni alaga, aga meie oleme investeerinud väga palju raha piiri turvamisele ja alates kahe tuhande kümnendast aastast äh, oleme meie ka olnud kaasatud äh, julgeoleku tagamisse kõigi teiste liikmesriikide jaoks, me oleme kaasatud ka sellesse pilootprojekti ja ma tõesti usun, et äh, kõik mõtleksid sellele, et meie tahame ju ka, et meid hinnatakse meie endi mm, võimekuse alusel ja mitte poliitiliste kriteeriumide alusel poliitilised kriteeriumid võivad muutuda kuust kuusse, aga igal juhul see on üks teema, suur aitäh teile toetuse eest, aga annan nüüd sõna härra Grimividole Itaaliast. Äh, tema on äh, senati esindaja ja esindab äh, poliitilist jõudu, mida ma ei suuda välja hääldada, ma väga vabandan ja kuna aega on üsna väheks jäänud, siis palun, teil on kolm minutit. suur aitäh! mina tahaksin alustada vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhimõttest. härra Puderelli mainis ka neid aspekte tegemist on suure väljakutsega, kui me tahame tagada selle, et meie piirid oleksid tehnoloogiliselt äh, kaasaegsed. aga samal ajal me peame mõtlema ka sellele, et me peame äh, viima hinnanguid läbi äh, ja hindamisi läbi alati, kui projektile pannakse uued eesmärgid me peame hindama, millised on mõjud õigustele, mis selle kõigega on kaasatud. mida ma siin silmas pean? siin keegi mainis andmete säilitamise perioode Äh, kui nõuded, äh, nõudeid lisandub, äh, kui räägitakse sellest, et õiguskaitseorganitele võidakse tagada juurdepääs ja nii edasi ja nii edasi, siis kõige selle taustal on järjest rohkem vajadust ka selle järele, et pikendatakse andmete säilitamise perioode. ja loomulikult võib-olla Mm, peame me ka äh, suurendama nende inimeste arvu, kellel on juurdepääs nendele andmetele, sest et vastasel korral äh, see kõik ei toimi. ja võib-olla ei piisa ka sellest, äh, et terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastu võidelda seda sellepärast, et Ähm, siin äh, need äh, kurjategi ka püüavad austada neid reegleid, äh, sest et muidu nad ähva-, nad riskivad sellega, et neid hakatakse lisa, lisaks kontrollima. me peame keskenduma sellele, millised on meie eesmärgid, mida me tahame saavutada. see, mida ma olen lugenud ja kuulnud, on see, et selle süsteemi ainus käegakatsutav eesmärk on see, et me tahame kindlaks määrata seda, kui palju inimesi on viibinud siin kauem kui ette nähtud. Äh, tundub, et äh, me püüame siin liigselt, kui me räägime kõigist nendest biomeetrilistest parameetritest ja nii edasi. meil on vaja ka sellist juhtimispoliitikat, äh, meil on vaja teada, kes on jäänud siia liiga kauaks, me peame need isikud kindlaks määrama ja kui need isikud kindlaks määrata, siis tuleb otsustada, mida teha kas äh, süsteemis äh, tuleb märge äh, selle kohta, et mõni isik on jäänud kauemaks siia, kuidas need isikud üles leida, meil on kõigeks selleks vajalikke meetmeid vaja. ja seetõttu me peame piiridel asju veidi kiirendama. sest vastasel korral see kõik lihtsalt pikendab veelgi nende protseduure. suur aitäh, annan nüüd sõna härra Koelhole. Portugalist, palun, palun, teil on sõna. aitäh, lugupeetud juhataja äh, mulle meeldis äh, härra Rosenbergi poolt öeldu. aga ma tahaks kõigepealt õnnitleda Euroopa Komisjoni Äh, äh, selle kuuesaja leheküljelise raporti äh, veebi panemise eest. see on väga hea läbipaistvuse tagamiseks. niisiis palju õnne ja suur aitäh komisjonile selle tegemise eest ja ma tahaksin tuletada teile meelde ka seda, mida te ütlesite andmekaitse, vabandust, andmete säilitamise küsimuses kui me tahame anda juurdepääsu andmetele ka äh, õiguskaitseorganitele, siis äh, peaks see periood olema viis aastat. ma tahaksin korrata seda, mida ma esimeses arutelus juba ütlesin. me peame äh, ära määratlema selle õigusliku instrumendi täpse eesmärgi ja see on eeltingimuseks kõikide üksikasjade paikapanemiseks ja härra Rosenberg, lõpetuseks äh, ma tahan öelda, et mulle meeldis väga see, mida te ütlesite sõrmejälgede kohta. Te ütlesite, et äh, kümme sõrmejälge oleks tõenäoliselt hea, see võimaldaks suurema mm, turvalisuse, kuid äh, loomulikult tähendaks see ka suuremaid viivitusi ja kulukamat süsteemi. ja seetõttu on minupoolne esimene järeldus selline, et me ei peaks äh, püüdma äh, tagada äh, turvalisust ja julgeolekut äh, iga hinna eest, me peame lähenema sellele teemale tasakaalustatult. teiseks, härra Rosenberg, härra Rosenburg ja härra Karkov, ma tahaksin öelda, et mul ei ole selle pilootprojekti vastu mitte midagi. ma usun, et pilootprojekt võib olla väga vajalik ja kasulik, nagu te teate, siis pilootprojekti puhul on minu vast-, vastuväide seotud sellega, et minu arvates Eulisal ei ole õiguslikku pädevust eh, tegutseda ilma Euroopa Parlamendi poolse hääletuseta ja seetõttu mul on menetluslik eh, vastuväide. võib-olla ma eksin eh, ja sellepärast ma tahaksin tänada äh, oma sõpra Dias de Merat, Tanja Fajoni ja variraportööre, sest nemad äh, Ehm, palusid äh, arvamust meie õigustalituselt ja me ootame nendepoolset arvamust äh, selleks, et teada, kas mul on õigus või mitte ja ma usun, et ma jagan äh, oma kolleegide mõtet, parlament ei saa olla nõus sellise tegevusega, mis vähendab parlamendi rolli. ja lõpetuseks, proua juhataja, ma tahaksin õnnitleda äh, härra Butarellit äh, selles, et ta on pühendunud äh, andmekaitse küsimustele. Äh, härra Butarellile tahaksin ma öelda, et me näeme teda kui inimest, kes kaitseb inimeste õigusi ja vabadusi. suur aitäh! kuna on mitmeid kolleege, kes soovivad äh, omalt poolt ka teemat kommenteerida või küsimusi esitada, siis ma tõesti pean paluma, et kõik sõnavõtjad äh, kasutaksid vaid kahte minutit ja kõigepealt saab sõna kolleeg Portugalist, äh, kolleeg Jose Magahalas, kes on parlamendiliige ja sotsiaaldemokraatide esindaja. palun suur aitäh, lugupeetud juhataja, austatud kolleegid, austatud parlamendisaadikud. Portugalil on juba positiivseid kogemusi kogunenud ja meie olime üsna varakult juba kaasatud ka biomeetriliste passide süsteemi üks koma kolm miljonit äh, kodanikku äh, taotlesid viimasel, eelmisel aastal äh, biomeetrilist passi ja teiste riikide mm, kogemused toetavad ka meie poolt saadud kogemusi selles vallas ma usun, et see äh, projekt kindlasti leiab laiapõhjalist toetust, äh, kui tehnilised äh, aspektid on head. ja aeg on näidanud, et Euroopa Liidus läheb mitmeid aastaid veel aega, enne kui Euroopa tasandil jõutakse tõhusa lahenduseni ja see tähendab seda, et üksikutes liikmesriikides on erinevad süsteemid ja midagi tuleb kindlasti ette võtta. volinikul oli õigus rõhutada, et loomulikult ei ole alternatiiv mitte midagi teha. me peame piirikontrolli küsimuses midagi ette võtma võtma. Ähm, maismaa, vee ja õhupiirid on ohus ning ähm, äh, ja riikides ähm, viiakse läbi küll kontrolle, kuid äh, nendest ainult ei piisa äh, sest et näiteks viisasid võib ka osta ja müüa ja kurjategijad võivad seda ära kasutada. see aga ei ole omalt poolt tehnoloogiline probleem kuid nüüd äh, tuleb äh, tehnoloogilisi probleeme lahendada. ja ma tahaksin ka õnnitleda härra Rosenburgi, äh, ta on väga selgelt selle teemaga tegelenud ja ta on palunud ka selget sõnavõttu ja seisukohta erinevatelt institutsioonidelt sellega seoses ja mina äh, ütleksin omalt poolt äh, veel järgnevat. Äh, kas ei oleks äh, võimalik kokku leppida tugevalt lihtsustatud süsteemis, näiteks mingisuguses koostööplatvormis nende riikide vahel, kellel on juba riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem kasutusel äh,, Äh, ja äh, nende riikide vahel, kes tahaksid äh, selle süsteemi ka sisse viia nende riikide vahel oleks võimalik ka siis informatsiooni jagada, see on küsimus, millele võiks vastata võib-olla härra Rosenburg. siis teine küsimus, härra Budarelli, kas me ei võiks panna paika andmekaitse Äh, norme või reegleid, mis äh, oleksid miinimumnõueteks meie kõigi jaoks. mina äh, mm, tahaksin, et selles valdkonnas me jõuaksime üksmeelele ja et liikmesriigid äh, mm, sinnamaani võtaksid tarvitusele kahepoolseid kokkuleppeid, kuni me sinna siis jõuame ja mis puudutab terrorismivastast võistlust, siis seda tuleb ka äh, tõsiselt võtta. Äh, Portugal on äh, saanud erinevaid kogemusi selles valdkonnas ja meie kindlasti tugevdame omapoolseid meetmeid džihadistide vastu. suur aitäh! mina tahaksin ka kõnelejatelt saadab vastus küsimusele, kas arukate piiride pakett toob meile lisajulgeolekut, kui see toob suurema julgeoleku kaasa kõikidele Euroopa Liidu kodanikele, kui me räägime õigusel ja turvalisusel rajanevast alast, seda ma tahaksin siis teada ja nüüd annan ma sõna Äh, Montenegrost pärit äh, külalisele, härra Gemsi Nimbergile, palun, teil on sõna. ja ma tõesti palun, et te peaksite kinni oma kaheminutilisest kõneajast. Äh. suur tänu, proua juhataja, daamid ja härrad kui ma vaatan seda, kui palju ületatakse piiri Euroopas. kuussada miljonit piiriületust kuskil aastas nii Euroopa Liidu kodanike kui ka kolmandate riikide kodanike poolt ja seega on äh, see teema väga oluline, kuidas äh, sellises mahus andmeid üldse talletatakse, see on ju probleem tohutu ja ma saan, härra Butarelli, teist aru õiguslik raamistik äh, on praegu ette nähtud sellisteks juhtudeks, kui äh, piiri ületavad isikud annavad isiku, isikuliselt äh, lub, loa neid andmeid säilitada. miks ma sellest räägin? sellepärast, et Lääne-Balkani riikide jaoks, eriti Montenegro jaoks, on, on see tõsine küsimus, et kas me siis läheme nüüd nagu nende kolmandate riikide alla või ei. meil kõigil on eh, ju eri eh, kontaktid Euroopa Liiduga. et, et mis on meie staatus? ma tuletaksin teile meelde, et Montenegro on eh, sadade kilomeetrit Montenegro on väga väike riik, kui me reisime oma kodus minust äh, paarisaja kilomeetri kaugusel oleme me Euroopas, ükskõi naaberriikidesse. Lääne-Balkani riikidel minu meelest peaks olema mingisugune eristaatus äh, nende e-piiride puhul. suur tänu. suur tänu. nüüd ma annaksin hea meelega sõna proua Winbergile Rootsist. suur tänu proua juhataja e, e-piirid. Äh, see kõlab väga hästi, siis äh, antakse lisaks sellele veel siis kuldne viisa Euroopa Liitu sisenemiseks, aga asi on äh, selles, et see ei ole sugugi õige lähenemine vaestele inimestele need võimalused ilmselt ei ara, avane, avanevad need võimalused äh, ainult kõrgelt haritud inimestele kes äh, võivad olla ju ka terroristid. nii et äh, millised on äh, kriteeriumid, mille alusel te andmeid hindate, et kas oluline on see, et kust reisija tuleb, kui kauaks ta jääb ja nii edasi. me näeme, et Euroopa Liitu jõutakse läbi erinevate punktide ja lihtsalt äh, sisenetakse kuldviisa all Euroopasse erinevatel põhjustel, jah Äh, arukad piirid või need e-piirid on hea mõte, aga kõigepealt tuleb hakata rääkima enne ikka turvalistest piiridest ja siis võib-olla üle minna nii-öelda arukatele piiridele ja ma arvan, et Euroopa peaks keskenduma praegustele süsteemidele, me näeme, et Eurotac välja arendatud süsteem, ta lihtsalt ei toimi. ja mida teeb Frontex? kas Mare Nostrum on juba välja vahetatud millegi uuega äh,? kas nad on, kas Frontex on Mare Nostrumi asendajaks, ma arvan, et kõigepealt tuleb keskenduda sellele, mis meil juba olemas on. suur tänu. suur tänu. härra Salar Tinger Türgist, palun, Türgi parlamendi saadik. suur tänu, suur tänu, proua juhataja demokraatiates peavad olema julgeolek ja turvalisus ja vabadus, vabandust, tasakaalus ja kui see tasakaal kaob, siis ei ole enam tegemist äh, demokraatiaga. mis nüüd puudutab ähm, e-piiride projekti, siis selles tuleb saavutada tasakaal vabaduse ja julgeoleku vahel. ja mis nüüd puudutab lühiviisasid, siis äh, selles osas meil on juba andmebaas. kahe tuhande neljateistkümnendast aastast äh, on ka Türgil olnud äh, juurdepääs sellele süsteemile. põhimõtteliselt, kui esitatakse viisataotlus, tuleb selleks esitada foto, digitaalne mm, sõrmejälg ja siis saabki viisa kui andmed sisestatakse süsteemi, kui tehakse viga, siis on võimalik seda viga parandada. ja selles mõttes süsteem ähm, ongi juba teinud äh, meie piiridest äh, turvalisemad. ja andmete vahetus selle süsteemi alt ei ole sugugi problemaatiline nüüd erandid, viisavabastus ja tagasivõtu lip-, lepingud Euroopa Liidu ja Türgi vahel, mis puudutab viisavabastust. sellega tuleb arvestada, sest et Türgi on täitnud kõik oma kohustused ja, ja täidab viisavabastusnõudeid. seda nii seadusandluse poolest äh, kui ka puhttehnilisest poolest. me oleme kõik äh, vajalikku rakendanud viimase kolme ja poole aasta jooksul. aga me tahaksime, et Euroopa Liit äh, tunnustaks neid jõupingutusi, mis me oleme teinud. suur tänu! järgmisena sõna Horvaatiast pärit kolleegile Nenad Stasik, äh, asespiiker Horvaadi parlamendist. mikrofon palun kõnelejale. Hrvatska nije dio Schengena e, i nadamo se da ćemo to postati što je moguće prije, ali to nije tema austatud juhataja, Horvaatia ei kuulu Schengeni alasse, loodetavasti see varsti muutub, aga see ei ole täna meie arutelu teemaks. ma tahaksin äh, rääkida selle uue süsteemi kuludest. siin on loomulikult äh, oluline see, et äh, see süsteem oleks kulutõhus ja et me saavutaksime tasakaalu julgeolekuaspektide ja põhiõiguste kaitsmise vahel me räägime siin ju äh, kahesajast miljonist kolmandate riikide kodanikust äh, ja võib äh, juhtuda, et see uus süsteem ähm, paneb nad ümber mõtlema Euroopasse reisimise osas. ja mm, me mõistame seetõttu, et Äh, inimestel on hirm, et äh, nendelt pärit bioneetrilisi andmeid võib äh, valesti ära kasutada. mina tahaksingi teada, et kui selline süsteem hirmu põhjustab ja terrorismi eemale, terroriste eemale peletab, siis tuleb seda tervitada, aga kui ta potentsiaalselt turiste eemale peletab, siis ta ei ole olukord enam üldsegi nii roosiline. ja mina tahaksin teada, kas on mingeid hinnanguid selle kohta, kuidas selline süsteem võiks mõjutada turismisektorit, sektoreid, äh, teatud majandussektoreid, äh, mis on äh, paljude Euroopa Liidu riikide jaoks ju eriti olulised, aitäh! Um, uh, suur tänu! härra Dias de Meera, meie raportöör, test üks, palun, teil on sõna. suur tänu, proua juhataja! kõigepealt üks üldine märkus. me ei pea kõike alati teadma. mina ka kõike ei tea, olen valmis aga õppima. isegi täna pärastlõunal olen valmis õppima. reegleid praegu veel paigas ei ole tegelikult me ju spekuleerime siin, ennustame reegleid ette aga lõppreegleid äh, paigas ei ole. andmekaitse seadusandlus on esmane seadusandlus. Juan Fernando, esmane seadusandlus on see iga määrus või seadus, mis me siin, vabandust, või direktiiv äh, vastu võtame, see peab alluma esmasele õigusele nii et äh, hakakem seadusandlusega tegelema siis, kui meil on kõik äh, info käes ja kui liikmesriigid on ka panustanud äh, sellesse seadusandlikusse protsessi. me peame su äh, eemaldama kõik sellised ettepanekud, mis võiksid ohtu seada andmekaitse esmase õiguse. see oli minu punkt number üks punkt number kaks, härra Rosenberg. Teid jääb üle mul ainult täita, me oleme teiega mitu korda rääkinud omavahel. ja te olete alati valmis äh, infot jagama. tehniline aruanne, seal on neli valikuvarianti, mida te meiega jagasite ja tegelikult äh, see vastab täpselt sellele, mida mina ütlesin enne et meil on valikuvariante erinevaid, et kas me valime sõrmejäljed, et kas me valime ühe või kahe käe sõrmejäljed, kas me valime selle, et äh, kasutusele võetakse ka äh, näopildi salvestamine ja nii edasi. härra Karkov, suur tänu ka teile, eelmine kord, kui me temaga rääkisime koos Tanjaga. seda kõigest kaks tundi tagasi ja andmekaitse esmase õiguse alla kuuluv seadusandlus oli meil samuti arutelul. härra Butarelliga me ei ole olnud ähm, väga palju ühenduses, ähm, mitte sellepärast, et härra Butarelli selle vastu midagi oleks, aga aega pole lihtsalt olnud muidugi, härra Butarelli on äh, meie andmekaitse inspektor ja loomulikult vastutab peamehena andmekaitse eest, nii et meil on väga hea meel, et ta on ametis. Te ütlesite, et Euliisa äh, ja teie inspektsioon on garandid sellele süsteemile aga andmekaitse inspektsioonid liikmesriikides peavad ka saama juurdepääsu nendele ettepanekutele. Te rääkisite diferentseeritud kohtlemisest ja kasutasite ilusat sõna minu meelest, proportsionaalsus. kas te võiksite seda mõtet edasi arendada, et millal korrakaitseorganitel on juurdepääs nendele salvestatud andmetele? mul on väga hea meel, et äh, naisterahvas istub meil siin äh, äh, juhataja toolil. suur tänu! meil on homme veel võimalus rääkida nendest asjadest laiemalt ja ka ähm, napsu taga täna siin pärast äh, istungit. aga enne kui selle asja juurde läheme, siis äh, annaksin äh, sõna meie ekspertidele. kavatsen olla teiega karm kolme minutiga piirduge palun, härra Rosenberg, palun uh,. Thank you very much uh.... suur tänu. kõigepealt teie küsimus. kas süsteem toob uh, turvalisust Euroopa kodanikele? see on seotud ka uh, teistele küsimust, teiste küsimustega siin, et meil ei ole vaja mitte niivõrd turvalisi, kuivõrd uh, arukaid uh, piire meie süsteem on üles ehitatud niiviisi, et tagada, et äh, arukad piirid toovad kaasa ka turvalisust, et need kaks asja käivad koos. nagu äh, volinik Sirst selgitas, äh, tänane piirivalvur kontrollides kolmanda riigi kodaniku välispiiril peab väga erinevaid elemente kontrollima. ta peab kontrollima reisidokumente, peab kontrollima, kas need reisidokumendid on kehtivad või mitte, kas nad kuuluvad sellele inimesele peab kontrollima, kas, kui äh, isikul on viisa, et kas viisainfo on õige ja kas see viisa tõesti lubab äh, inimesel riiki siseneda või äh, liitu siseneda. Schengeni infosüsteemi tuleb kontrollida, et kas seal on isikuga seotud mingi häire ja, ja samuti tuleb kontrollida reisi eesmärki ja tuleb kontrollida seda, kas isik ei ole rikkunud reegleid viibimise aja ületamisega, kõiki neid asju peavad äh, piirivalvurid kontrollima. ja me kõik teame, et see on päris raske ja mitte alati võimalik, sellepärast et äh, aeg on napp, järjekorrad on piirides ja nii edasi ja nii edasi. homme kuuleme sellest veel täpsemalt e. e-piirisüsteemi äh, peamine ülesanne on aidata piirivalvuril tööd teha ja selleks on vaja tehnoloogiat härra Vito näiteks, äh, teile vastaksin, et tegelikult e-piir ei ole ainult statistiline süsteem, statistika kaasneb küll sellega ka, kuid ennekõike on tegemist süsteemiga, mis võimaldab piirivalvuritel teha oma tööd, äh, mida nad peaksid tegema vastavalt Schengeni piirikoodeksile. nii, teiseks mis puutub sellesse, kas me võiksime pisut äh, väiksemat platvormi jõustada äh, vähemate osalevate riikidega. komisjon soovib äh, e-piiride süsteemi, mis oleks lihtsam kui meie esialgses ettepanekus, äh, toimiks paremini, oleks odavam ja võib-olla ei oleks niivõrd bürokraatlik, kui eelmine ettepanek oli nii konsulaatide, piirivalvurite, liikmesriikide jaoks, me tahame siis lihtsamat, kiiremat ja odavamat süsteemi. ja seetõttu meie ettepanek on veel arukam kui see, mille me oleme juba esitanud teile kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, mitte väiksem. tegemist on Schengeni arukate piiridega, aga kuid lihtsama, kiirema ja vähem kuluka ettepanekuga ja mõju turismile peaks olema positiivne, peaks järjekordi vähendama, juurdepääsu kiirendama, mitte aeglustama härra Koelha küsimus andmete säilitamise kohta. viis aastat õiguskaitseasutuste jaoks oleks standard säilitusaeg, seda me oleme kasutanud viisa infosüsteemi puhul, seal on ka säilitamise aeg viis aastat. me teame, et paljudes liikmesriikides säilitatakse isegi rohkem, Eurodacis samuti äh, on säilitusaeg rohkem kui viis aastat, kuid selle uuringu järgi, äh, kui tagada õiguskaitseasutustele juurdepääs, paistab viis aastat olevat sobiv ajavahemik aga andmete säilitamise aja pikendamiseks äh, äh, riiki sisenemise ja riikist lahkumise süsteemi puhul on veel teinegi põhjus, äh, reisijate mugavus. nagu ma selgitasin juba varem, kui ei ole süsteemis reisija kohta infot, siis reisija peab iga kord uuesti registreerima ennast, kui ta Euroopasse tuleb avalikud asutused äh, andmeid säilitades äh, sageli ka aitavad äh, inimesi ja, ja, ja antud juhul siis muudab see inimestel piiri ületamise kiiremaks ja kergemaks. nii et see andmete säilitamise aja pikendamine ei ole mitte ainult õiguskaitseasutustega seotud. väga palju küsimusi oli, ma tean küll, et te andsite mulle ainult kolm minutit, aga siiski kümme sõrmejälge. jah, uuring on üsna selgelt kümme Äh, sõrmejälge ei ole vaja. selles osas ma olen küll valmis äh, selgelt välja ütlema, et kümmet sõrmejälge vaja ei ole, kuid äh, kasulik oleks näopilt ja neli sõrmejälge, sellisel juhul oleks tagatud sama turvalisus nagu nagu kümne sõrmejälje puhul, aga märkimisväärselt kiirem toimimine ja pisut vähem turvalisust, pisut vähem kindlust äh, pakkuv lahendus oleks veel vähem sõrmejälgi või ainult näopilt. nii et ma arvan, et siin ühiselt rääkides, härra Demera, me oleme seda teinud ja teeme ka tulevikus loodetavasti, me peame tagama, et kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal on äh, meil ettepanekus tehnilised et-, lahendused, mis on kõige optimaalsemad. Te-, tehniline uuring on nüüd tehtud, pilootkatsetuste fra-, faas on käimas ja lõpetuseks ma kohe võtan tõesti oma sõnavõttu kokku, andmekaitse kohta üldisemalt ütleksin ma seda, et vajadus ja proportsionaalsus on siin võtmesõnadeks, seda mainis siin ka härra Butarelli. olge kindlad, et ka komisjon peab äh, neid kahte põhimõtet väga tähtsaks, äh, me pidasime seda tähtsaks kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta ettepanekus ja peame seda tähtsaks ka tulevikus. meil on olnud mitmeid mõttevahetusi liikmesriikidega, kus me oleme palunud liikmesriikidel demonstreerida, et tõesti õiguskaitseasutustele juurdepääsu tagamine olen, on vajalik ja see oleks proportsionaalselt põhjendatult Äh, viisa infosüsteem ja liikmesriikide süsteemid lubavad äh, õiguskaitseasutustele juurdepääsu ja meie esialgsetes äh, järeldustest me võiksime, võime öelda, et, et tegelikult seda võimalust ei kasutata võib-olla nii palju, kui võiks, nii et seetõttu me ei päris, jääme äraootavale seisukohale selle vajalikkuse osas. härra Butarelli, palun. suur tänu kolmkümmend sekundit äh, igale seitsmele küsimusele, mis mulle esitati. Poola liige Rahvaparteist, äh, mis puudutab äh, paindlikkust ja avatust, jah, andmekaitse ei ole sugugi mitte välistav, paindlikkust välistav, kui meil on eeskirjad paigas arvesse tuleb võtta ka õigluse põhimõtet andmeobjektide suhtes on härra Lopes Aguilar, teie küsimus, mis puudutas teadlikkust. andmekaitsekultuuri teadlikkust. ma ütleksin, et olukord on kõikuv õiguskaitseasutused rõhutavad ainult proportsionaalsusele, tehnilistele modaalsustele, üksikasjadele uute süsteemide puhul. jah, võib-olla uus riiki sisenemise, riigist lahkumise süsteem on kasulik rände, sisserändeametnikele, aga samuti tuleb arvesse võtma ka andmesubjekte, nii et äh, Euroopa Kohtu otsust ei peaks pidama mitte ainult soovituseks, vaid õiguslikuks nõudeks. meie aitame teil ainult teha neid vajalikkuse analüüse, aga analüüsi peaksite siiski läbi viima teie. härra Kreimi jagan täielikult teie arvamust, äh, rääkides äh, ühest kolmest peamisest keelest Euroopa Liidus. kui luua selline laiaulatuslik piirisüsteem ja sellega hõlmata ka lühiajalised külastused, siis tuleb üldpilti näha härra Dias de Mera juba ütles, et me ootame siin uut ettepanekut, jah, uus ettepanek, aga, aga eelmine ettepanek, milline see oli? viibimisaja ületajate puhul, millis, mis tagajärjed sellel viibimisaja ületamisel on? viisast keeldumine, võib-olla nende tagast-, tagasisaatmine on kergem, kui äh, neid tuvastada. aga kui nad on tagasi saadetud, mis on selle tagajärjed? Need on küsimused, millele tuleb leida lahendus ka uues ettepanekus, eelmises ettepanekus neid vastuseid ei olnud. komisjon lubas arukat lahendust, me tahame ka andmekaitse seisukohast arukat lahendust. Portugali kohta. AKI on tõesti esmane õigus, primaarõigus ja, ja sellest me lähtume. Montenegro küsimus. heakskiitu ei saa anda lähtuvalt äh, äh, rahvuslikust kuuluvusest, aga äh, kõik sõltub sellest, millised on teie, milline on teie enda koduriigi õigussüsteem täiendava info osas. Rootsi küsimus e, e-piir arukas piir peaks tooma aruka andmesüsteemi ja siin ei ole mitte midagi. mis äh, viitaks sellele, mida vippimisaja ületajad teevad, nii et võib-olla te mõtlete siin midagi muud, peate siin silmas hoopis midagi muud ja härra Dias de Mera juurdepääs, me praegu kaalume praegu pilootprojekti algatamist. andmekaitse seisukohast lähtuvalt EU-LISA on öelnud meile, et nad tahavad ainult anonüümset infot. me kontrollime, kas see tõesti nii on. aga pilootprojektil ei ole võimalust äh, minu arust äh, eraldi juurdepääsu tagamiseks õiguskaitseasutustele. härra Karkov, äh, suur tänu, et te peate kinni ka oma kolmeminutilisest kõneajast. suur tänu! mul ei esitatud nii palju küsimusi, võib-olla siis, kui pila-, pilootprojekti raport valmib, on olukord vastupidine. kõigepealt, mis puudutab pilootprojekti ulatust ja selle potentsiaalset mõju. kõigepealt tuletaksin ma teile meelde, et pilootprojekt on varasemate otsuste tagajärg. nii et agentuuri seisukohast on tegemist parima kompromissiga, praegu me meie aeg ja eesmärgid on sobivad, pilootprojektis on ka mitmeid elemente, mis võimaldavad meil lõppstsenaariumi läbi mängida ja me loodame, et see stsenaarium on kõige kasulikum suuremal osal liikmesriikidest. loodetavasti meie tulemused on ka piisavalt äh, esinduslikud kõikide, kõik, kõiki olukordi arvesse võtavad agentuur on teinud tihedat koostööd kõikide liikmesriikidega, kus juba selliseid algatusi on tehtud ja selliseid katsetusi on tehtud Soome äh, näiteks ja Saksamaa. see muudab meie pilootfaasi veelgi mõistlikumaks. siis äh, esinaise küsimus, kas äh, tuleb ka rohkem turvalisust arukate piiridega? jah, ma arvan, et potentsiaali sellel süsteemil on aga eks me järgnevate kuude jooksul peame kõik langetama arukaid otsuseid, mitte ainult tehnoloogilises mõttes, tehnoloogilistes küsimustes, vaid me peame õppima ka mineviku õppetundidest ning mõtlema sellele, kuidas ühtlustada oma süsteeme kõik süsteemid on ju kasulikud ainult siis, kui neid kasutatakse täiel määral, nii et äh, ka seda peame ühiselt püüdma tagada. lõppkokkuvõttes ma arvan, et äh, arukad piirid võivad siiski aidata äh, julgal-, turvalisusele kaasa, kuid pidage meeles seda, et selliseid algatusi mõõdetakse lähtuvalt sellest, millist lisandväärtust sellised algatused toovad Euroopa Liidu kodanikele ja nendele inimestele, kes selliseid algatusi kasuvad kasutavad. suur tänu, ütleb esinaine meie kõnelejatele, suur tänu kõikidele osalejatele, viimasele kui ühele teie hulgast selle suurepärase eh, töövooru eest, suur tänu ka kõikidele tõlkidele, et eh, lubasite meil ajast üle minna. suur tänu eh, ka kodanikuvabaduste komisjonile ja sekretäriaadile ja suur tänu ka meie kolleegidele liikmesriikide parlamentidest. Äh, meil oleks hea meelega veel pikemalt arutanud asjade üle ning seetõttu ma kutsun teid kõiki mitteametlikult arutelusid jätkama siin äh, selles saali ukse taga ning kohtume siin samas saalis jälle homme kell üheksa. suur tänu teile ning äh, ilusat õhtut teile!